So, colleagues, let's get... nii, kolleegid, alustame. Very important to-. meil on täna arutluse all olulised teemad, mis on väga ajakohased ja me ei peaks aega raiskama. annan teile teada, et äh, viimane Brexiti uuring, mille poliitikaosakond C on koostanud, on nüüd kättesaadav siin laual ukse juures, seega palun võtke soovi korral endale koopia ja see on ka väga kasulik materjal, mida aeg-ajalt uuesti lugeda. nüüd lähme kahekümne esimese punkti juurde, petitsioon number null üheksa kuus seitse kaks tuhat kaksteist ning äh, null üheksa, kolm seitse, null üheksa, kaks kuus, üks, üks, kaheksa, kaks, null kaks, üheksa, kaheksa, null neli, neli, kuus. nüüd saab sõna Jacqueline, Jacqueline Cotterill, kes esindab Percenti linnapead ja Kristiin Jansen. Teil on mõlemal viis minutit kõneaega, palun Can I just make a point before I start? Excuse me, before I start. vabandust, enne kui ma alustan, sekretariaat kinnitas üle, et mul oli iga petitsiooni kohta viis minutit, kas see on õigus? ei, mida, mitte iga petitsiooni, vaid äh, viis minutit kõnelejale. kolm petitsiooni, neid petitsioone on päris palju. Teil on viis minutit Okay, okay, so if Actually, it's, it's not ten minutes, it's about okay, seven. Then you do so. it on ten minutes. no tehke, kui teil on kümme, võtke siis kümme minutit uh,. Shall I start? Uh, well, good afternoon everybody. tere kõigile, suur tänu, et kutsusite mind uh, üles esindama petitsiooni, mis puudutas Ühendkuningriigi kodanike valimis, hääletusõigusi. ma esindan ka mm, vot seda, kes, see puudutab Brexiti mõju ja Euroopa kodakondsuse kaotamist eh, nii nagu minu pereliikmetel ei ole ka paljudel teistel enam hääletusõigust ning ka meid toetavad Remain in Spain kampaania esindajad. kuus aastat pärast seda, kui minu petitsioon vastu võeti, härra Schindler käivitas selle protsessi. arvestades komisjoni seisukohta, et see teema käib liikmesriigi pädevusse, mida siis veel teha? oluline on komisjonile ja teistele siin meelde tuletada, et komisjon ise tunnustas selle probleemi olemasolu aastal kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist, kodanike kuulamises käsitleti seda ning soovitus äh, oli ka eelmise aasta aruandes kaks tuhat neliteist ja juunis kaks tuhat kuusteist, nädalaid enne referendumit käsitleti teemat äh, uuesti. samme astuti, võeti ühendust Ühendkuningriigi valitsusega, me arvasime kaks tuhat viisteist, et probleem on lahendatud et äh, Ühendkuningriigi elanikel on eluaegne hääletamisõigus, aga seadusandlikke muudatusi sisse ei viidud ja kaks tuhat seitseteist hääletamisõigust me ei saanud, mis olid võtmetähtsusega Brexiti referendumi valguses. nüüd me ei saanud hääletada kõige olulisema demokraatliku otsuse tegemisel pärast kõiki neid puudulikke otsuseid, ma arvan, et te mõistate, et tuleb muuta seda viieteist aastast seadust seal ei ole eraldi välja toodud referendumil hääletamise õigust, mis jättis meid referendumi hääletamisest kõrvale. olukord Suurbritannias on volatiilne, härra Barnier ütles et, et kakskümmend viis protsenti küsimustest on veel lahendamata, muuhulgas Iiri piiri küsimus, artikkel viiskümmend ja teavitamiskohustus on kohtus arutelu all ning äh, olukorda keerustavad mitmed muud aspektid. on jätkuvalt võimalik, et kokkulepe kukub kokku, meil ei jää mingeid kodanike õigusi, parlamentaarne hääletus on ainult valik, kui räägitakse kokkuleppe saavutamise osas. enamik poliitikuid töötab selle nimel, et hääletamisel oleks rohkem kaalu, muuhulgas loodetavasti avaldab see mõju ka lõpptingimustele Brexiti tingimuste osas saame kogu aeg uuemat infot, soovitakse uut rahvahääletust. Teie parlament, äh, rahv-, rahvasaadikud peavad selle kokkuleppe heaks kiitma ja seetõttu on oluline, et Briti kodanikud saaksid ka oma sõna sekka öelda. kui valimised toimuvad varem, siis oleks tõesti kohutav, kui me taas kord hääletada ei saaks. see ei ole ainult Brexiti ja Ühendkuningriigi probleem, see puudutab valimisõigust ilmajätmist ka mujal, Taani, Küprose ja teiste riikide elanikud. Euroopa Liidus elab miljoneid kodanikke teistes riikides, muuhulgas ka minu täiskasvanud lastel ei ole hääletamisõigust. selline puudus demokraatlikus süsteemis tuleneb inimeste vabast liikumisest ning kaks tuhat kolmteist anti ka teada erinevatest võimalikest sammudest, aga kõikidel Euroopa Liidu kodanikel jätkuvalt ei ole hääletusõigust, kui neli koma viis miljonit hääleõiguseta kodanikku oleks saanud hääletada, oleks tulemus võib-olla olnud teistsugune. mina usun, et teil on voli nüüd tegutseda. ma olen näinud petitsioonide komitee töö tulemusi, mis on aidanud äh, säilitada minu koduküla keskkonna te avaldate mõju lõppkokkuleppele ja kui ei mainita Euroopa Liidu kodanike ja Ühendkuningriigi kodanike hääletamisõigusi pärast Brexitit, siis mis saab kohalikest valimistest? kas ma pean loobuma oma esindaja kohast? Hispaania esindajad ei ole samamoodi öelnud, eeldan, et keegi lihtsalt ei tea, mis saab valimisõigus on demokraatliku ühiskonna alusmeede. inimesed võitlevad selle kasutamise nimel. mis õigus on veel oluline, olulisem, mida parlament peaks kaitsma, kui kodanike õigus hääletada? Ühendriigi, Ühendkuningriigi kodanikele ei kohaldu mingid põhiseaduslikud sätted, mis garanteeriks valimisõiguse. Lissaboni lepe tagab meile kodan-, Euroopa kodanike õigused, ja nüüd kardame, et kaotame selle õiguse ja esindatuse. võib-olla ei tohi me enam üldse kusagil valida. praegusel hetkel oleme ikkagi veel Euroopa Liidu kodanikud, mis tagab meile kõik õigused. kui osa sellest oluline on, et kõik Ühendkuningriigi kodanikud saaksid sõna ja kutsun üles seda komisjoni ja Euroopa Parlamenti koheselt tegutsema. hääleõigusest ärajätmine on liikmesriigi pädevus, aga Euroopa Liit saab kaitsta neid õigusi, mille kohaselt igal kodanikul on õigus osaleda ühenduse demokraatlikel valimistel ning kutsun üles ka Ühendkuningriigi valitsust muutma viisteist aastat kehtinud reeglit, mis jätab meid hääleõigusest ilmast. ning soovin, et parlamendis esitataks suuline küsimus, mis puudutab hääleõigusest ilma jäetud kodanikke ja et komisjon asuks ellu viima oma soovitusi, muuhulgas rikkumismenetlust lähtudes Euroopa Kohtu lahendist Ühendkuningriigi ja Euroopa kodanike poliitilisi õigusi tuleb kaitsta, kui Ühendkuningriik tõesti Euroopa Liidust lahkub. suur tänu kõigile ja loodetavasti nõustute, et olukord on kestnud juba liiga kaua. Teie tegutsemine on nüüd võtmetähtsusega, teie hääl loeb, et kaitsta miljoneid hääleõiguslikke kodanikke, kes on valimisõigust ilma jäetud, aitäh! Thank you very much, Jacqueline, and thank you. suur tänu, Jacqueline ja eh, suur tänu ka sellise järjepidevuse, eh, järjekindluse eest, seda hinnatakse siin väga, te olete siin juba kolmandat korda. ja nüüd annan äh, sõna Kristiin Peksko Jensenile. You need, you need pa mikrofon tuleks sisse lülitada. suur tänu. mina ei ole poliitik, ma olen Briti kodanik, ma olen Euroopa kodanik. suur tänu, et annate mulle võimaluse kõneleda. Euroopa Ühendus ja Ühendkuningriik on nõus selles osas, et kodanike õiguste kaitsmine on ka Brexiti järgses kokkuvõtt-, jah, kokkuleppes väga olulisel kohal ja mistõttu äh, jõuamegi siin Euro-, äh, Briti referendumi põhiküsimusena teises liikmesriigis elava Briti äh, kodanikuna mõjutab mind Brexit äh, enamgi, kui ma elaksin Suurbritannias. mal, mul ei ole mitte mingit öö, otsest öö, ligipääsu öö, Briti öö, saadikutele siin kuna ma ei ole seotud ühegi valimisringkonnaga, seetõttu ma loodan siin teie peale mul peaks olema samad õigused Euroopa Liidu küsimustes, kui need hääletusele pannakse, kuid äh, Briti kodanikud, kes on elanud rohkem kui viisteist aastat mõnes teises liikmesriigis, ei saa osaleda, ei saanud osa õige olulisemas küsimuses, mis lahendati Euroopa Liidu ja äh, Ühendkuningriigi vahelistes suhetes hiljuti ja isegi kui äh, see on nüüd äh, äärmiselt äh, oluline, võttes arvesse meie igapäevast elu ja selle jätkumist. mina kaotan oma passi ja öö, äh, nüüd toob see kaasa põhiseadusliku olukorra muutumise. kui ma pean Äh, leppima sellega, et ma kaotasin hääleõiguse, sest ma kasutasin õigust äh, elada äh, teises liikmesriigis ja kui ma pean sellega leppima, siis Euroopa kodanikud, kes elavad Ühendkuningriigis, peaksid saama hääletada, kuna nemad maksavad seal makse, nende elu on seotud äh, minu äh, päritoluriigiga, kuid äh, Briti parlament ei luba seda kummalgi rühmal teha ehk siis äh, valimistel osaleda. seega äh, korraldati referendum, äh, kus ei saanud osaleda inimesed, kes kõige aktiivsemalt kasutasid võimalust vabalt liikuda ja elukohta valida Euroopa Liidus. Ühendkuningriigi valitsus ütleb tihtipeale, et nad täidavad rahva tahet kuid äh, mismoodi äh, saab siis see referendumi tulemus üldse olla äh, kehtiv ja nii-öelda kajastada rahva tahet, kui väga paljude inimeste arvamust ei arvesse ei võetud. kas meie ei olegi siis inimesed? meid on pool miljonit. suur tänu, et mind kuulasite. Meid on neli ja pool miljonit. tänan ja aitäh, et äh, tulite nii kaugele, äh, et seda selgitada, kuid see küsimus ei ole päris meile suunatud, sest asjaolu, et te siin olete, on juba mõnes mõttes vastus, te peate selle küsimuse äh, Briti valitsusele esitama, siin te võite oma õigusi kaitsta ja seetõttu te siin oletegi aga nüüd läheme edasi, komisjoni esindajana saab sõna Ruta Asmelite, palun. Thank you very much, Chair. aitäh. Treaty Euroopa Liidu toimimise leping näeb ette, et Euroopa kodakondsusse lisandub riigi kodakondsusele Euroopa Liidu kodanikud saavad vabalt valida elukohta ja see on ette nähtud siis, äh, ette nähtud artikliga sada nelikümmend üks selles leppes ja artikkel nelikümmend üks Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Euroopa äh, kodakondsus annab äh, õiguse ka hääletada ja olla kandidaat siis kohalikel Euroopa Parlamendi valimistel samadel äh, tingimustel, mis siis antud liikmesriigi kodanikud, mille äh, resident te olete, kuid see ei laiene parlamendivalimistele. ja olemasolevate lepingute ähm, põhjal liikmesriik äh, saab otsustada ise, kes siis riigi valimistel osaleda saavad. mõnedel liikmesriikidel on vastavad reeglid ette nähtud ja äh, ka nende kodanikud, kes on kasutanud äh, vaba liikumise õigust ja mujale elama läinud, ehk siis nemad saavad, nemad ei saa öö, äh, hääletada, ehk siis nad on hääleõigusest ilma jäetud, kuid on ka öö, äh, liikmesriike, kes annavad siis õiguse öö, valida, osades, osaledes siis äh, valimistel äh, nendel kodanikel, kes on nende riigis resideeruvad. ja esimene äh, petitsiooni tutvustaja selgitas, et aastal kaks tuhat kümme komisjon vastavas raportis juba käsitles seda hääleõiguse äravõtmise küsimust kui siis probleemi, mis on tagajärjeks siis vaba liikumise õiguse kasutamisele ja seal tehti siis ka soovitusi selle küsimusega tegelemiseks ja äh, kutsuti üles liikmesriike seda küsimust arutama ja leidma äh, mõistlik lahendus sellele probleemile ja poliitilise dialoogi, dialoogi tulemusel kolm aastat hiljem, siis aastal kaks tuhat kolmteist uues kodakondsuse raportis mm, komisjon pakkus välja siis, kuidas siis võiks mm, konstruktiivselt lahendada neid küsimusi, et mm, mujal elavad inimesed saaksid siis ka osaleda oma päritoluriigi Äh, valimistel ja nende siis poliitilises elus aktiivsemalt osaleda. aastal kaks tuhat neliteist äh, võeti vastu äh, soovitus seoses siis hääleõiguse äravõtmise tagajärgedega ja selles soovituses kutsus komisjon vastavaid liikmesriike üles, sealhulgas ka Kuningriiki äh,, nende inimeste äh, suhtes siis äh, säilitama nende äh, hääleõigust, kui nad on mujale ela, elama läinud, kui nad on säilitanud huvi osaleda antud riigi poliitilises elus, ehk siis nad võivad jääda häälet-, hääletusnimekirjadele, nimekirjadesse. ja seega seda käsitleti kui tasakaalustatud lahendust, komisjon on jälginud olukorda ka järgnevatel aastatel liikmesriikides, kuid nagu juba enne selgitatud, ja ka petitsioonide äh, komisjonis ka juunis aastal kaks tuhat kuusteist täpsustati veel, et liikmesriigid ise määratlevad oma valijaskonna koosseisu ja e, komisjon ei ole kursis e, viimaste mm, arengutega, mis e, võiksid seda seisukohta kuidagi kõigutada, aitäh. suur tänu, nüüd avan arutelu. annan kolleegidele sõna. Um, suur tänu ja suur tänu ka komisjonile, aga eriline tänu läheb petitsioonide esitajatele. olen neid petitsioone toetanud oma ametiaja algusest peale siin Euroopa Parlamendis ja ma tõesti usun, et kui sa oled demokraat, siis hääletusõigus ja poliitiline õigus on põhiline inimõigus ja see, et inimesel jäetakse valimisõigusest ilma, nii nagu on toimunud Briti kodanikega, kes on olnud välisriigis rohkem kui viisteist aastat, on täiesti vastuolus demokraatiaga, demokraatlike põhimõtetega. ma olen ka oma erakonnas seda teemat käsitlenud, leiboristid eh, te, tõid selle reegli sisse, ehk kui inimene on välisriigis olnud rohkem kui viisteist aastat, siis sinu sidemed Ühendkuningriigiga olid väiksemad kui teiste riikidega. võib-olla tõesti see olukord oli nii, aga kui on selline olukord, kes, et inimesed on kolinud Euroopa Liidu siseselt ühest riigist teise ja küsimuse all on Euroopa Liidu liikmelisus ja siis ei saa nad ka teise riigi parlamendivalimistel osaleda, on põlvkond inimesi, kes on kaotanud selle põhiõiguse oma hääle ja ma arvan, et see meie koda siin, mis on demokraatia häll, peab äh, nende teemadega tegelema ja kui mina ja minu kolleegid siit kojast lahkume, siis loodetavasti tulevad tulevikus meie asemele teised Briti esindajad, aga kui me siit lahkume, siis see probleem jääb alles, sest eh, see ei puuduta ainult suur Britanniat, Ühendkuningriiki, on veel vii-, kokku on viis riiki, kes jätavad kodanike hääleõigusest ilma ja me peame esindama ka nende inimeste demokraatlikke õigusi, seega inimeste vaba liikumine ja poliitilised õigused on palju laiem kui see, millega petitsioonide komisjon tegeleb, aga see viieteist aasta reegel on täiesti mõttetu Brexiti kontekstis, sellepärast et see, keda, need inimesed, keda see reegel kõige rohkem mõjutab, on inimesed, kes on otsustanud kolida teise liikmesriiki ja teiste liikmesriikide elanikud on otsustanud kolida Suurbritanniasse ja nende seisukohad jäeti kaks tuhat kuusteist referendumil täiesti kõrvale. Nende elu on pööratud pea peale, paljud on väga mures, mis saab edasi, mures äh, selle üle, mis saab nende sotsiaalsetest ja majanduslikest õigustest selles riigis, kus nad siis nüüd parasjagu asuvad ja meie parlamendina oleme kodanike õigused tõstnud esiplaanile üksteise järel oleme täiskogule öelnud, et kodanike õigus on meie jaoks põhiteema Brexiti kokkuleppe valguses. samas kokkuleppe eelnõu, mille on teinud Euroopa Liidu kakskümmend seitse riiki ja Suurbritannia ei viita absoluutselt poliitilistele õigustele. Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidu toimimise lepingust, kus käsitletakse poliitilisi õigusi. me peame kasutama kasutama oma Euroopa kodakondsust, et hääletada kohalikel valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel, sõltumata sellest, kus elatakse. Need õigused on nüüd kadunud, kuna on see suuline kokkulepe ja lähtutakse sellest, et tegemist on ainult liikmesriigi pädevusega sõltumata sellest, et Euroopa kodakondsuse raportis ütleb komisjon aasta-aastalt, et tegemist on probleemiga, mis tuleb lahendada. seega ma kutsun üles meid tõesti selle teemaga tegelema. kell tiksub me teame, et Brexiti kokkuleppele soovitakse jõuda selle aasta oktoobris, see on väga tõsine olukord ja ma tõesti paluksin, et me esitaksime komisjonile täiskogul suulise küsimuse selle kohta, mis saab Brexiti valguses poliitilistest õigustest, lähtudes ka nendest petitsioonidest. meil on olnud petitsioone ka Euroopa Liidu kodanike poolt, kes elavad Ühendkuningriigis, mis aitaks meil käsitleda asja mõlemat poolt ja saaksime nendele muredele vastata. Westminsteris arutatakse seda viieteist aasta reeglit praegu ja loodetavasti õigusakti muudatustega kaotatakse see säte ära, aga nagu Jackie ütles, seal õigusaktis ei mainita sõnagagi referendumit ning äh, on suur võimalus, et Suurbritannias on praegu just õige hetk, kuivõrd Brexiti valed paljastatakse, kui inimesed mõistavad, milline saab olema see tulevane kokkulepe Euroopa Liiduga on avalikkusel üha suurem soov lõppkokkuleppe osas oma sõna sekka öelda, et sellel teemal toimub uus rahvahääletus. ma vabandan, ma räägin nii emotsionaalselt sellest, aga see puudutab minu sõpru ja perekonda mõte sellest, et need inimesed taaskord ei saa kaasa rääkida teemal, mis nende elu kõige rohkem mõjutab, on täiesti vastuolus sellega, mida demokraadid kalliks peavad. Siille me peame tegutsema, me ei saa lihtsalt paluda, et keegi teine läheks selle teemaga edasi. meie oleme komisjon, kes esindab kodanikke, miljonid inimesed on selles olukorras, me peame nende nimel sõna võtma, sest meil on hääl ja meil on see võimalus. me peame kirjutama Ühendkuningriigi valit-, valitsusele ja ütlema, et see sisalduks lõppkokkuleppes, et Ühendkuning, et Euroopa Liidu kodanikele tagatakse nende valimis-, hääletusõigus. ja siin kojas me peaksime kogu aeg seda teemat rõhutama, aasta pärast on Euroopa Liidu valimised ja meie oleme need, kes peavad sel teemal sõna võtma, aitäh. Thank you, Jude, and I cannot think of anybody being more aitäh. ma ei teagi kedagi, kes võiks olla veel samal ajal nii emotsionaalne ja sisukas. ma mäletan, see oli sinu vanaema, kes oli samasugune, kes võttis sõna päev pärast Brexiti hääletust. nii. Lähen nüüd sõnasoovijate nimekirja juurde tagasi. Angela, palun No ya después de lo que ha dicho Youth creo que hay muy poco que decir porque la de... aitäh. ega mul ei olegi palju lisada. meil on Brexiti mõjuhinnang, kus on selgelt välja toodud, et kodanike õigus tervishoiule valimisel tuleb tagada, meil on ka Brexiti töörühm siin parlamendis ja petitsioonide komisjonis me peame tõesti inimeste ja perekondade õigusi kaitsma ja põhiline õigus on hääletamise õigus. nii Ühendkuningriigi kodanikel kui ka teistel. ma mäletan, et Hispaanias kaks miljonit inimest ei saanud hääletada, sellepärast et äh, Nad ei elanud Hispaanias viimaste valimiste ajal, see on probleem ka teistes riikides, seega see puudutab demokraatiat, avatust, vaba liikumine on põhiõigus. aga lihtsalt sellepärast, et sa seda õigust kasutad, ei tohi tähendada, et sa kaotad teise põhiõiguse, sest siin on selge vastuolu kõik, mis me teeme, on omavahel vastuolus ja ma tõesti nõustun Judy'ga ja toetan tema palvet. aitäh, härra Terik Abras. Thank you, chair, thank you. aitäh. ma toetan täiesti seda, mida petitsiooni esindajad paluvad. siin juba öeldi, et me hindame väga, et juba kolmandat korda selle esimese petitsiooni esindaja on siin kohal, aga juba see fakt, et ta on pidanud siia kolm korda tulema, ei ole just eriti tore. see ei näita meid kõige paremas valguses, ta peab kogu aeg paluma ja paluma, aga midagi ei ole saavutanud. demokraatia, nagu me kõik teame, ei puuduta ainult hääletamist paljudes riikides kahjuks demokraatia taandub ainult hääletamisele. ei ole mingisugust osalust ega muud sarnast. aga hääletamine on demokraatias jaoks sisuliselt tähtis. seetõttu ongi šokeeriv ja häiriv näha praegust olukorda ja nagu paljud teisedki ütlesid, siis mina toetan seda. et me paluksime, et komisjon oleks proaktiivsem. aga me peaksime paluma, et Ühendkuningriik kaasaks hääletusõiguse ka oma lõplikku Euroopa Liidust lahkumise seadusesse. me võime küll olla kannatlikud, aga kogu protsess varsti ju lõpeb. meil on kaks väärtust, hääletusõigus ning vaba liikumise õigus ning need ei saa töötada üksteisele vastu me peame neid mõlemat arvesse võtma. ning nad võivad meil mõlemad olla, nii vaba liikumisõigus kui hääletusõigus. minu meelest on rumal see, et me vastandame ühte õigust teisele ja seega üks nendest kannatab. see on vale, me peaksime austama kas kõiki õigusi või ei austa me mitte ühtegi piisavalt, aitäh jah, täiesti õigus, kas te austate õigusi või ei aista, austa, midagi vahepealset ei ole. aga austada tuleb kõiki õigusi. härra Tänak, tere tulemast siia komisjoni. aitäh, mina toetaksin ka petitsiooni esitajaid ning ma kiidaksin ka ennast, et ma pool aastat tagasi Kiefer Hofstadtidele soovitasin, et Euroopa Liidu kodanike õigus, et nad säilitavad oma valimisõiguse kohalike ja parlamendivalimistel, et see oleks kirjas ka meie resolutsioonis eelmisel aastal. kahjuks sellest ikkagi loobuti ning Briti valitsuse kaitseks tuleks öelda, ma neid väga palju ei kaitse Brexiti teemal Äh, mina olen äh, jäämise pooldaja äh, kirglikult, aga Briti valitsus oli valmis seda toetama, eriti kui see tähendab ka Briti kodanike õiguste kaitset, kes elavad kahekümne seitsmes liikmesriigis. ning oldi valmis ka esimeses läbirääkimiste faasis selles kokku leppida, kahjuks ülejäänud liikmesriigid ei suutnud omavahel kokku leppida ning nüüd kahjuks vaikselt jäeti see teises läbirääkimiste faasis lihtsalt kõrvale ning seda pole ka äh, esialgses lahkumiskokkuleppes. Äh, minu lähine perekond, mu kaks õde, mu ema, mu onu äh, on kõik samamoodi kaotanud Brexiti referendumi tõttu. konservatiivsed, see partei, minu partei manifestis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal valimiste eel oli see, et ma, et muudetaks valimisseadust, aga kahjuks polnud ennem referendumit selleks justkui aega. aga mina sellega nõus ei ole, sest kui inimesed nüüd ütlevad, et referendum on täpselt sama kui äh, parlamendivalimised, siis see päris tõsi ei ole, sest näiteks äh, äh, Lordide koja liikmetel oli õigus referendumil valida, aga aga neil polnud õigust pole õigust valida parlamendivalimistel. ja samuti oli õigus valida Gibraltari inimestel, kuigi parlamenti nad valida ei tohi. ja inimesed, kes üle viieteist aasta on eemal olnud Ühendkuningriigist, kaotasid valimisõiguse. loomulikult tunti muret selle üle, et öö, laiendatakse öö, kõigile öö, see valimisõigus, sest nad võivad hääletada pigem öö, Äh, tsentristide poolt, oleks võinud võib-olla valida Uus-Meremaa mudeli, et kui äh, äh, inimene lahkub ühend-, Uus-Meremaast, siis viimase kolme aasta jooksul peab ta olema vähemalt ko-, kaks korda olnud külastanud Uus-Meremaad ja registreerinud ennast valijana, siis ta saab osaleda valimistel võib-olla oleks pidanud leidma sellise mudeli, et kõik Briti kodanikud, eriti kes elavad äh, Euroopa Liidus ning kes äh, ju, äh, kelle õigused kannatavad Brexiti tõttu, oleks võinud saada ikkagi hääletada. tuleb tunnistada, et ma ei tea ühtegi riiki nagu Ühendkuningriik, küproslane, kes lahkub Küprosest kaotab valimisõiguse Küprosel, aga ta saab valida Briti parlamenti, sest ta on Briti Rahvaste Ühenduse liige. sama kehtib näiteks Mosambiigi või Rwanda tudengite kohta. Neil ei ole küll brittidega mingisugust ajaloolist sidet, aga neil on ametlik keel inglise keel ning tudengitel oli neil õigus valida ja olgem ausad, üks põhjuseid, miks valitsus öö, muutub väga närviliseks, kui hakatakse rääkima Euroopa Liidu kodanikele valimisõiguse andmisest referendumil, siis põhjus on selles, et kui tuleks veel üks Šoti sõltumatuse referendum, siis Euroopa Liidu kodanikud eelmisel referendumil öö, said valida ning nad ei saanud valida ning nad saaks muidu äh,, hääletaks võib-olla Šoti äh, sõltumatuse poolt, sama puudutab Põhja-Iirimaad, kus nad peaaegu kõik hääletasid Sinn Feini poolt. niisiis, siin on palju närvilisust selle erinevate hääletuste üle, see ei puuduta ainult parlamendivalimisi, vaid ka potentsiaalseid teisi referendumeid üle Ühendkuningriigi, mis võivad te Äh, tekkida pärast Brexitit, aga mis puudutab lihtsalt õiglustunnet, siis on öö, äh, röögatu see, et Briti kodanikelt on nende õigus öö, äh, lihtsalt ära võetud. aitäh! aitäh, härra Tõnok! härra Marcellesi! Eh, suur tänu! suur tänu ka petitsiooni esitajatele kes tulid täna siia neid probleeme selgitama. kui me räägime hääletusõigustest või poliitilistest õigustest, siis me räägime põhimõttelisest demokraatlikust õigusest. see on põhimõtteline küsimus demokraatias, see on seotud demokraatia kvaliteediga, seega on täiesti arusaamatu minu jaoks, et Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad mõnes teises liikmesriigis, ei saa osaleda oma riigi Äh, parlamendi või kohalike omavalitsuste valimistel. kuidas see võimalik on, et Jackie Cotterell näiteks saab olla kohaliku omavalitsuse liige Hispaanias, aga parlamendi liige ta olla ei saa, miks? miks ma võin olla näiteks Hispaania äh, Euroopa Parlamendi saadik, aga ma ei saa kuuluda äh, Hispaania parlamenti? Euroopa Parlamendina peame me meeles pidama, et me soovime, et kõik, kes elavad Euroopas ükskõik millises liikmesriigis, et neil oleks hääletusõigus tulenevalt oma elukohast, see on põhimõtteline küsimus, seda tuleks nõuda. aga on asju, mis on veel hullemad, näiteks Ühendkuningriigis, Küprosel, Taanil, Taanis ja Maltal on inimesi, kes kaotavad hääleõiguse omaenda kodumaal, ehk siis et nad ei saa hääletada mitte ei oma päritoluriigis ega ka oma elukohariigis. ehk siis neil ei ole üldse mingisugust hääletusõigust. Nad justkui ei eksisteerigi. meie usume demokraatlikku Euroopa Liitu Ühendkuningriigi puhul üle miljoni inimese kaotasid hääleõiguse kõige olulisema otsuse üle nende elus. kas brittide otsus oli seaduspärane, et need inimesed jäeti hääletama, ma tegelikult kahtlen selles, aga ma loodan, et järgmisel referendumil need inimesed saavad hääletada, ma toetan kõike seda, mis siin öeldi ning mul on mitu palvet, esiteks kui me räägime hääleõigustest äh, parlamendi äh, valimistel, siis siin tuleb äh, saata kiri eesistujamaale Bulgaariale ning erinevatele alalistele esindustele. Nemad peavad probleemist olema teadlikud ning selle lahendama. ning ma nõustun ka selle suulise küsimusega komisjonile Äh, mis puudutab poliitilisi õigusi ning kiri tuleks saata ka Briti valitsusele. samuti tuleks kiri saata Michel Barnier'le, sest see on meie jaoks ju selge põhimõte läbirääkimistel Ühendkuningriigiga. suur tänu, äh, äh, suur tänu ka petitsioonide esitajatele, see on, teema on tõesti seotud demokraatiaga. suur tänu, nüüd on meil tõesti väga-väga vähe aega annaksin sõna nüüd härra proua Stiilerile, et tehke palun väga lühidalt, sest petitsioonide esitajad tulevad ka just nüüd kohale ja me peame ikkagi austusest nende vastu kinni pidama äh, äh, ajakavast. jah, ma teen lühidalt, ma toetan kõiki, kes siin sõna võtsid, petitsioonide esitajaid. Charles mainis ka seda, et Šoti referendumil äh, Euroopa Liidu kodanikud said äh, hääletada, seega me ei saa ju siin vahet teha, miks seda tehti, seda ma ei tea. ma tahaksin avaldada ka toetust äh, sellele, et, äh, et seda küsimust arutataks ka laiemalt meie kojas. tegemist on tõesti emotsionaalse teemaga, mina kaotan nüüd oma Euroopa Liidu kodakondsuse, ma sündisin seitsmekümne kolmandal aastal, aga Äh, nüüd ma kaotan selle äh, kodakondsuse, me peame tõesti hakkama koheselt tegutsema, aitäh. suur tänu ning Jacqueline, tagasi nüüd sinu ja Kristiini juurde. Äh, et sa, palun tehke lühidalt, lisage, rääkige sellest, mida veel ei ole räägitud, sest suurem osa argumente on juba välja toodud. jah korduvalt ma olen juba kuulnud, et Brexitist ollakse juba väsinud. et ei öö, jõuta enam kaitsta erinevate kodanike õigusi. ma arvan, et me peaksime öö, tagama, et Euroopa Liidu kodakondsus jääb alles, et meile need õigused jäävad lõpuni alles, me oleme endiselt Euroopa Liidu kodanikud ja loodetavasti me neid õigusi ei kaota. mulle annavad väga julgust saadikute äh, toetus, suur tänu selle eest. eriti selle eest, et te näitasite Brexiti emotsionaalseid tagajärgi. loodetavasti parlament äh, annab endast parima siin, see teema ei puuduta mitte ainult meid, vaid see on seotud demokraatiaga üldiselt Euroopa Liidus, aitäh. Kristiin ega mul eriti lisada midagi polegi, kui välja arvata see, et väga tore on see, et lõpuks ometigi keegi kuulas mind ära. sest referendumis mind ei kuulatud. You know, there are some moments when I feel very proud to be share. jah, vahel on mul tõesti väga uhke tunne seda komisjoni juhtida, vahel on see väga keeruline, aga see on alati tähtis. One of the moments when I am really proud just see on üks neid hetki, kus ma tunnen äh, väga uhkelt ennast, et meie komisjon saab olla justkui sild kodanike ja valitsuste vahel, seega me peame andma endast parima, et äh, ületada see lõhe. teeme nüüd lõppjärelduse. juhiksin teie Eh, tähelepanu sellele uuenda, uuele uuringule. loomulikult eh, hoiame petitsioonid avatuna ning minu arvates tuleks need edasi saata ka Brexiti juhtrühmale, et neid võetakse arvesse ka läbirääkimistes ning ka siis, kui koostatakse järgmist meie resolutsiooni. samuti tuleks saata kiri Briti valitsusele, Michel Barnier'le ja võib-olla ka eesistujamaale, sest nagu keegi mainis ära, siis on viis liikmesriiki, kes, mis täpselt samamoodi tegutsevad. me peaksime tagama, et hääletusõigused on kirjas lõppkokkuleppes, peame andma endast selleks parima Michel Barnier'ga on kokku lepitud, et ta meie komisjonidesse ei tule, aga minul pole keegi keelanud temaga rääkimast, ma teen seda niikuinii nii sageli. seega järgmine kord, kui ma temaga äh, arvamusi vahetan, siis tõstatan ma selle teema, ma näen, et kolleegid noogutavad selle peale, mis puudutab aga suulist küsimust, siis praegusel hetkel me selle üle otsustada ei saa, see on küll väga hea mõte, aga nagu te teate, siis äh, seda otsustavad koordinaatorid. niisiis, teie saate pöörduda oma fraktsioonide koordinaatorite poole ning rõhutada selle teema tähtsust, et nad arutaks seda teemat järgmisel koordinaatorite koosolekul, kui komisjon nii soovib. ja ma peaksin ka komisjoni nimel avaldama tänu kõikidele, kes siia täna tulid, kes öö, avaldasid oma seisukohti veel selgemalt kui varem, vahel on tarvis asjad üle korrata, aga nagu te teate, siis te öö, ajate õiget asja ja loodetavasti lõpp, lõpuks olete te ka edukad. suur tänu siia tulemast ja turvalist koduteed. ja nüüd Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Ehm, töötuba ehm, Eesti ja Läti mittekodanikest ehm, inimeste poliitilised ja valimisõigused. selle organiseeris poliitosakond C meie komisjoni nimel ning alustame kohe, sest me oleme natukene ajast maha jäänud. kolleegid kõnelejad ja osalised, mul on suur au tervitada teid selles töötoas, mille on organiseerinud meie poliitosakond meie komisjoni nimel. natukene tehnilist äh, infot, tõlge on kõikidesse kahekümne nelja ametlikku keelde mõningate eranditega, Tšehhi, Horvaatia, ta-, äh, Slovakki, Sloveenia äh, ja soome keeled ei ole esindatud koosolekud kantakse ka veebis üle ning äh, sõnavõtud lindistatakse. tahaksin teile ka meelde tuletada, et meil on võimalus nüüd kuulata ära ekspertide seisukohad Läti ja Eesti kodakondsuse olukorra kohta. seminari jooksul ei räägi me üksikpetitsioonidest ning ei võta vastu ka mingisugust otsust petitsioonide kohta. petitsioonide arutelu öö, mis puudutab petitsiooni seitse neli seitse kaks tuhat kuusteist, mis puudutab Läti ja äh, Eesti mittekodanike äh, olukorra kohta, see arutelu toimub pärast seminari. meil on kohal äh, akadeemilise taustaga eksperdid, kes esitavad kolm öö, ettekannet niinimetatud mittekodanike olukorra kohta Eestis ja Lätis need riigid on sisse toonud õiguslikud staatused eh, Lätis mittekodanik ning Eestis määratlemata kodakondsusega isik, mis on unikaalsed Euroopa Liidus. seetõttu on kodakondsus muutunud vastuoluliseks ja emotsionaalseks teemaks nendes riikides. selle seminari eesmärk on tutvustada tausta ning arenguid Eesti ja Läti kodakondsuse kontseptsioonis ning kirjeldada praegust olukorda, äh, mis puudutab äh, mittekodanike residentide poliitilisi ja valimisõigusi, võttes arvesse ajalusi, äh, ajaloolisi, õiguslikke ja sotsioloogilisi aspekte. loodetavasti mõistame me siin nüüd paremini ka selle petitsiooni null seitse neli seitse konteksti, mis meie komisjonile on esitatud. arutelu, nagu ma ütlesin, algab kohe pärast kuulamist. nüüd annaksin sõna kohe doktor Susann Tonsmannile, kes on teadusprojekti äh, juht Zürichi ülikoolis. proua Tonsmann räägib naturaliseerimisprotsessist äh, ja kodakondsusest Lätis ja Eestis mul on suur au ja rõõm teid tervitada siin komisjonis ning annaksingi teile sõna kahekümneks minutiks. okei, okei, great, thank you very much. jah, suur tänu äh, sissejuhatuse eest ja kutsest äh, täna siin äh, osaleda, ma hindan seda võimalust väga äh, kõrgelt, äh, väga meeldiv osaleda äh, sellel kuulamisel, ma elan Šveitsis praegu, aga Euroopa ideed on minu jaoks väga olulised, nii et täna siis räägiksin sellest temaatikast nelja, neljas ähm, alapunktis, miks on kodakondsus oluline, räägin natukene äh, kodakondsuspoliitika ajaloost Lätis ja Eestis ja siis äh, arutlen selle üle, miks naturalisatsiooniprotsess on olnud pigem aeglane, kas see on üllatav või mitte. ja viimaks siis äh, küsimus selle kohta, kes peaks olema siis nii-öelda kodakondsuse agent, ehk siis kes peaks olema see, kes peaks tegutsema. kõigepealt, miks siis üldse kodakondsus on äh, oluline? Äh, sel teemal on väga palju kirjandust äh, kirjutatud, öeldakse muuhulgas, et kodakondsus on seotud demokraatiaga, see on nagu nii-öelda demokraatia kaksikõde, ei ole olemas demokraatiat ilma kodakondsuseta ja on ka üks tuntud mõiste äh, ehk põhimõte, et õigus omada õigusi, see tähendab, et enne, kui üldse mingeid õigusi kasutada, eh, sellele eelnevalt on tarvis siis kodakondsust. nii et eh, see on siis seotud õigustega on äh, pakutud välja ka, et äh, äh, kodakondsus on nagu kogum õigustest, liikmelisusest, praktikatest ja kohustustest. ja esmane õigus on siin just õigus valida, hääletada, et oma häält kuuldavale tuua valimistel, referendumitel, siis paljudel juhtudel siis äh, kodakondsus lihtsustab nende õiguste kasutamist. edasi, äh, kodakondsus tähendab, et te kuulute kuskile, äh, ehk siis mingi rühma liikmelisust ja see tähendab seda, et kodanikud on ka üksteisega seotud, nad on ühe kogukonna liikmed ehk siis äh, ähm, see seostub siis sellega, et äh, riik on siis äh, kogum nii-öelda seda koostööd koos elementidest siis, mis selle koostavad. edasi tavad, praktikad on kolmas aspekt see tähendab siis seda, mida me siis kodanikena, inimestena ette võtame, meil on õigused, õigus äh, hääletada, seda võib ka siis äh, tava või praktikana äh, käsitleda. ja viimaks kohustused. Mm, enamasti mm, mõeldakse selle all sõjaväekohustust, mis äh, tavaliselt kehtib meeste puhul teatud äh, vanuses, äh, ka kohustus makse maksta, ka mittekodanikud muidugi maksavad makse, nagu mina näiteks Šveitsis, aga ka lojaalsuspõhimõte, ehk siis kodanikuna peaksid olema oma riigile lojaalne ja siis on veel mõned muud termineid muidugi, mille üle võib siin arutleda, nagu lojaalsus, et mis täpselt selles sisu siis on. nii et äh, siin on siis need neli aspekti, see on selline dünaamiline või paindlik äh, mõistet, mõistestik näiteks on kõigile endastki mõistetav, et äh, lastel ei ole kõiki neid äh, õigusi. selle, seda keegi ei vaidlusta, aga on ka äh, selge see, et elu eh, jooksul eh, kodakondsusega seotud eh, kohustused ja õigused mõnevõrra muutuvad. nii palju siis mõistetest, mis kodakondsuse nii-öelda moodustavad, aga lisaks sellele tuleks mainida siin ka kaasatust ja väljajäetust nii et riigi jaoks on siis kodakondsuse instrument, läbi mille nad saavad välja jätta inimesi, nii et see, nagu öeldud, on see tihedalt seotud demokraatiaga äh, ja kuuluvusega. veel üks äh, oluline mõiste minu meelest on siin leping, ehk siis see on nagu leping riigi ja kodaniku äh, vahel. see ei ole muidugi äh, täpselt paika pandud, selle sisu on varieeruv, aga meil on siis partnerid, äh, kes on omavahel teatud suhtes ja see tähendab seda, et selle üle saab ka läbi rääkida, mida kodakondsus endast täpselt äh, kätkeb ja selle, ähm, nende mõistete juurde tuleme veel tagasi, kui räägime Eesti ja Läti kodakondsusest. ehk siis see võimaldab äh, veidi paremini valgust heita äh, viimase kolmekümne aasta arengutele. Äh, nii et küsimus siis, miks on kodakondsus oluline, ehk siis indiviidi jaoks on see oluline, sest ta on osa millestki ja ka ini-, riigi jaoks on kodakondsus oluline, kuivõrd tegemist on instrumendiga, mille abil nad saavad inimesi kas siis kaasata või välja jätta. ja ma arvan, et on üsna selge, et tegemist on väga olulise mõistega, mitte lihtsalt äh, nii-öelda teoreetilises raamistikus, vaid ka praktiliselt. kui me vaatame nüüd äh, kodakondsuspoliitika tausta Lätis ja Eestis, siis võib-olla palju on siit teada, aga meenutagem veel, et äh, need riigid olid äh, iseseisvad aastatel tuhat üheksasada kaheksateist kuni tuhat üheksasada nelikümmend. aga see küllaltki lühike periood tegelikult mõjutab praegust äh, olukorda pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, siis äh, riigid, need riigid taastasid oma kodakondsuse ja ja ka kodakondsus nii-öelda taastati, lähtudes siis sellest eelmisest olukorrast aastal tuhat üheksasada nelikümmend. aga Nõukogude perioodil äh, rahvastiku koosseis oli muutunud nendes riikides. mul on siin äh, ka mõned äh, graafikud selle illustreerimiseks. Äh, see on siis rahvastiku koosseisu kohta rahvast, rah-, tegevuspõhiselt ja te näete, et aastast kolmkümmend viis ja kaheksakümmend üheksa on siis äh, asjad märkimisväärselt äh, muutunud. Äh, muidugi see rahvus ise on ka termin, vaidlusalune selline termin, aga Lätis on siis näha, et nii-öelda lätlaste osakaal on vähenenud viiekümne kahe protsendini ja Eesti puhul ei ole see äh, langus nii äh, silmatorkav, aga nii või teisiti, siis rahvastiku koosseis öö, äh, oli vahepeal muutunud. aga me teame ka, et need riigid ei ole etniliselt kunagi olnud päris ühtsed, ühtlased nii et üheksakümne esimesel aastal, siis üheksakümne esimesel aastal, kui Nõukogude Liit kokku varises, kadus ka Nõukogude äh, Liidu kodakondsus ja mis siis äh, teha, sest riigi äh, ees seisab see küllalt keeruka küsimusena, enamasti riik teab, kes on tema kodanikud. aga kui tekib niisugune katkestus, siis mis, mis siis ette võtta, enamik Äh, riike võtsid siis sellise äh, nullvariandi äh, poliitika, ehk siis kõik, kes olid residendid, said kodakin-, kodanikeks, kuid Eesti ja Läti otsustasid teha teisiti, ehk siis taastada iseseisvuse koos kodakondsusega äh, nii et need inimesed, kes siis viiekümnendatest kuni kaheksakümnendate aastateni nendesse riikidesse liikusid koos äh, nende lastega, siis ka edasi, edasi ei saanud automaatselt kodakondsust ja seal tekkis niisugune õiguslik äh, vaakum, äh, üsna eripärane olukord. ja üheksakümne viiendal aastal Äh, mõlemad riigid siis äh, otsustasid äh, määratleda sellise õigusliku saa-, staatuse siis mittekodanik Lätis ja Eestis siis määratlemata kodakondsusega isikud. nii et see siis seostub ka selle kaasatuse ja väljajätmisega riigi seisukohalt, ehk siis otsustatakse teatud isikud sisse arvata ja teised välja see tähendas ka seda, et üheksakümnendate aastate äh, alguses oli niisugune ebakindel periood, ei olnud väga selge, mis juhtuma hakkab. Äh, aastal kaks tuhat neli äh, liituti Euroopa Liiduga ja tol hetkel oli see muidugi veel väga kauge perspektiiv. nii et kui need staatused määratleti üheksakümne viiendal aastal siin on siis järgmine graafik Läti kohta. Ehm, mittekodanikke siis algul oli eh, vähem kui kolmkümmend eh, protsenti ja eh, Eestis siis veidi üle kolmekümne protsendi ja kui te nägite aastal kaks tuhat neli, kui need riigid Euroopa Liiduga eh, liitusid, siis eh, Lätis oli kuskil kakskümmend viis protsenti, eh, Eestis vähem. nii et see olukord oli üsna eripärane, minu kolleeg ilmselt saab seda ka hiljem veidi pikemalt valgustada. aga mis, mida see staatus siis endas kätkeb? see tähendab seda, et inimesel on õigus antud riigis resideeruda, lahkuda, tulla tagasi endastki mõistetavalt et tegemist ei ole siis inimestega, kellel pole mitte mingit seost ühegi riigiga sellepärast et nende puhul äh, selliseid õigusi ei ole. nii et äh, antud juhul siis Eesti ja äh, Läti puhul see küsimus pandi paika, et ne, see, nad saavad siis alalise elamisõiguse ja sinna tagasi pöörduda ja oluline on siis see, et neil ei ole õigust, ei olnud tol hetkel õigust valida, hääletada ja äh, see, need olid niisugused ähm, poliitilised äh, protsessid tegelikult, äh, mis olid üsna keerukad tol hetkel ja kogu see kontekst oli oli üsna keeruline. üheksakümnendate äh, alguses oli olukord ebakindel, nendes riikides oli veel Nõukogude väeosad ja paljud küsimused olid lahendamata. mis siis edasi hakkas toimuma? Äh, Äh, kuna alustati, algas ju naturalisatsiooni äh, protsess. see on väga äh, tavaline demokraatias, inimesed liiguvad mingisse riiki, asuvad sinna elama, teatud aja pärast on neil võimalus saada selle riigi kodanikeks. ja mõlemas riigis, Eestis ja Lätis, on need menetlused ette nähtud ja need äh, reegleid ka muudeti mitmes mõõtmes, mitmel korral ja võrreldes siis rahvusvahelisel tasandil ja mis puudutab siis keeleoskust, äh, sissetulekut, äh, elamisõigust, siis äh, seda peetakse liberaalseks, suhteliselt kiireks ja odavaks protsessiks. kui te võrdlete Äh, teiste riikidega, jah, siis võib öelda, et see on liberaalne, aga samas ka öö, äh, teistsugune. ja siin te näete siis, et kodanike arv on tasapisi aeglaselt tõusmas, mittekodanike äh, osakaal on vähenemas, kuidas see siis nõnda toimub me võiks ju eeldada, et inimesed tahavad olla kodanikud, kuna see pakub võimalust olla kaasatud, olla osa äh, kogukonnast ja et see mittekodaniku staatus peaks olema ajutine, inimesed valivad naturalisatsiooni tee, võtavad äh, midagi ette, sest algselt äh, pidi see, pidigi see olema aja, ajutine, kuid praegu aastal kaks tuhat kaheksateist on siiski veel Äh, teatav osa inimesi, ähm, kes ei ole kodanikeks saanud ja miks on see protsess olnud siis äh, aeglane? ja ma arvan, et siin on mitmeid faktoreid, mis on seda äh, mõjutanud kui me vaatame erinevaid ülevaateid, uurimusi, siis keeleoskus oli oluline teema, vanad inimesed ennekõike siis olid raskustes keeleeksami läbimisega ja see oli paljudele inimestele takistuseks. ja siis oli ka Äh, eksam, eksami muud äh, osad siis, äh, mida, mida peeti siis ka probleemiks. ja siis on ka sellised psühholoogilised faktorid, mis on olulised ja just ajaloo koha pealt siis inimeste arusaamad ajaloolistest sündmustest on erinevad just, mis puudutab äh, Nõukogude okupatsiooni. Äh, paljude etniliste eestlaste ja lätlaste jaoks ei ole öö, äh, on selge, et tegemist oli okupatsiooniga, seal ei ole mingit kahtlust, aga äh, teiste inimeste puhul siis äh, ei ole see nii, äh, nii selge, sest omal ajal läksid nemad riiki, mis ei olnud nii-öelda piiriga eraldatud, kuidas saab siis olla tegemist okupatsiooniga nii et äh, oluline on siin mõista, et mõnede inimeste jaoks naturalitas-, naturalisatsioon tegelikult äh, tähendab äh, aktsepteerida midagi, mida nad ei soovi aktsepteerida, ehk siis see ei ole nende jaoks asjakohane, ehk siis see tähendab tegelikult, et nad nõustuks sellega, et nad tegelikult ei ole osa ühiskonnast hoopiski, mitte et nad saavad osaks äh, ühiskonnast ja ühtsest äh, arusaamast. ja me teame seda ka mm, uuringutest ja äh, olen näinud seda ka vestlustes inimestega, et see on inimeste jaoks problemaatiline, et nad naturaliseeruvad küll hea meelega siis, kui on tegemist ainult äh, hääleõigusega, teatud õigusega, aga kui inimesed hakkavad äh, siis lähemalt vaatama, mis, äh, mis selle taga peitub. nii et kodanike ja mittekodanike vaated on siin üsna erinevad ja lahknevad. nii et ja üks äh, probleem on ka selles, et äh, kodakondsuse saamisel siis tuleb äh, idapoolsematesse riikidesse reisimiseks viisa taotleda ja siis kõrge ähm, komisjon siis, mis tegeles ka naturalisatsiooni küsimustega, tegi teatavad soovitused ja muudatusi viidi ka sisse nendesse reeglitesse kuidas äh, kodakondsust äh, saada ja hilis, hiljutistes uurimustes on inimesed äh, leidnud, et paljudel juhtudel nende jaoks see mittekodaniku staatus on täiesti piisav, neil on piisavalt õigusi. nii et edasi, meil on mõlemas riigis veel endiselt töötav hulk siis määratlemata kodakondsusega või mittekodanikke. Äh, Balti Sotsiaalteaduste Instituut tegi niisuguse äh, prognoosi aastal kaks tuhat neliteist ja tegelikult arvud on praegu veidi väiksemad, kui, äh, kui siin ennustati. aga ma arvan, et et äh, tegelikult see äh, staatus äh, on kestev ka seetõttu, et endiselt sünnib selle staatusega inimesi. aga kodakondsuse küsimust võib arutada õiguslikus raamistikus juriidilise küsimusena, aga ma arvan, et see on seotud ka ühiskonnaga väga sügavalt, mida see siis endast, mida see tähendab äh, kuuluda nendesse ühiskondadesse ja, ja kuidas, mis valguses seda siis ajaloos äh, vaadelda. ja ma arvan, et äh, kõik need küsimused on siin endiselt kaalul. mul oli veel mõned, olid veel mõned kommentaarid, aga ma olen oma aja nüüd ammendanud, suur tänu! suur tänu! doktor Tonsman, aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja selle eest, et valgustasite meid teemal, mis on tegelikult üsna keerukad. nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale, kes on Londoni Ülikooli kolledžis rahvusvahelise õiguse ekspert ja te saate sõna veera-, viieteistkümneks minutiks, mis puudutab Eesti ja Läti residentide valimis- ja poliitilisi õigusi, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud. suur tänu nende sisejuhatavate sõnade eest. eelmine kõneleja ütles väga õigesti, et on erinevaid viise, kuidas käsitleda mittekodanike teemat. minu käsitlus on juriidiline minu ettekande kohaldamisala on ka teile laiali jagatud või see ettekanne on laiali jagatud ja olen seda teadlikult kitsendanud. kui vaadata seda tänast seminari ja petitsiooni, siis see minu arvates puudutab hääletamisõigust Euroopa Parlamendi valimistel mittekodanike jaoks ja sellele teemale ma ka keskendun ja oluline on ka välja tuua, mida ma ei käsitle. nagu ma ütlesin, käsitlen Eesti määratlemata kodanikke ja Läti mittekodanike olukorda. ma ei räägi teistest mitte kodanikest, kes on Eesti ja Läti residendid. ma ei räägi teistest sarnastest poliitilistest õigustest, ma ei räägi liikmesriigi parlamendivalimistest või kohalikest omavalimiste valimistest. ma, mitte et neid teemasid ei oleks, lihtsalt need ei ole minu arutelu teemaks täna. ma, minu ettekandes on neli aspekti. kõigepealt tutvustan Eesti ja Läti perspektiive, mis puudutab kodanike staatust ja oluline on silmas pidada ka juba kuuldud ettekannet. tõepoolest on teatud pinged ähm, nende isikuste vahel, kes ei ole Eesti ja Läti kodanikud, samas on neil teatud õigused mida tavaliselt ei anta kodakondsuseta isikutele. seega tutvustan natukene Eesti ja Läti seisukohti selles küsimuses. teiseks käsitlen avalikku rahvusvahelist õigust, mida juba ka välja toodi ja siin tooksin välja, et põhiline on juurdunud rahvusvahelise avaliku õiguse lähenemine, et kui on, et ei, see ei loo automaatselt teatud õigusi. Euroopa Liidu Parlamendi liikmetena ilmselt olete selle teemaga juba tuttavad, näiteks Põhja-Küprose Vabariik, äh, pinged Krimmis, olukord Lääne-Saharas ja nii edasi. ja see puudutab siis kodanike õigusi ehk siis äh, Nõukogude Liidu kodanikke ja nende järeltulijaid ja õigust äh, vabalt liikuda. kolmandaks käsitlen rahvusvahelist inimõigust, mis on need tehnilised äh, küljed ja minu arvates on kolm võimalikku ja kaks tõenäolist äh, võimalust nende staatust käsitleda. ehk siis ladina keeles sui generis staatus, äh, mida on käsitlenud ka Läti põhiseaduskohus või siis äh, kodakondsuse puudumine, nagu on käsitletud seda mõningates ÜRO dokumentides, aga ükskõik kumma lähenemise me valime, siis jõuame me samadele järeldustele, nimelt et kummagi käsitluse kohaselt ei ole Läti ega Eesti jätnud äh, isikuid ilma õigusest äh, kui nad, kui nad, kuigi neil ei ole kodakondsust, ei ole nad rikkunud äh, reegleid, kui nad ei saanud õigust hääletada Euroopa Liidu valimistel ja Euroopa Komisjonil on siin küsimuses õigus. see juriidiline teema tõstatus, kas on staatust rikutud, aga samal ajal arvestades ka Hispaania ja Ühendkuningriigi kohtulahendeid, võivad liikmesriigid laiendada õigusi ja anda täiendavaid õigusi ka mittekodanikele niisiis, selge on, et äh, nagu te teate, siis oluline on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid üheksa ja kümme, liikmesriigi kodanikud on Euroopa Liidu kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikel on hääletamisõigus Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi valimistel. küsimus on, kas Läti ja Eesti olukord võib meid viia vastupidiste järeldusteni? millest siis Eesti ja Läti on lähtunud? ma ei hakka riigi esindajaid tsiteerima, aga põhimõtteliselt on viimasel kahel kümnendil jäädud samade seisukohtade juurde. oma raportis olen esitanud ka kokkuvõtte aruandest ÜRO-le. kahe riigi puhul on teatavaid sarnasusi, aga ka erinevusi ning raport käsitleb seda põhjalikumalt, soovitan seda kindlasti lugeda nagu ma ütlesin, siis sarnane on see, et tegemist on isikutega, kellel on nende riikidega tunnustatud seaduslikud sidemed, aga nad ei ole kodanikud äh, rahvusvahelise õiguse ega siseriikliku õiguse mõttes nende õiguste kohaldamisala on kohati sarnane, kohati erinev. mis puudutab nende staatust, siis Läti seisukoht on, et tegemist on erilise konkreetse staatusega. Nad on isikud, kes on endised Nõukogude Liidu kodanikud ja kes ei olegi ühe, ühe teise, ühe teise riigi kodanikud ja Eesti termin on määratlemata kodanik, kodakondsusega isikud. mis on nende õigused, siis nad saavad os-, Eestis osaleda kohalike omavalitsuste valimisel, Lätis nad seda teha ei saa ja veel üks oluline märkus mida on Lätis viimastel aastatel ka arutatud, siis Läti seaduste kohaselt on opt-in reegel lastele kodakondsuse andmisel naturalisatsiooni korras. muidu on vaja, et vanemad taotleksid äh, lapsele naturalisatsiooni korras kodakondsust, Eestis on see opt-out süsteem samal puhul. kuidas me siis sellisesse olukorda jõudsime? see puudutab rahvusvahelist avalikku õigust laiemalt, nagu ma ütlesin, meil on siin äh, selgelt välja kujunenud seisukohad, rahvusvaheline avalik õigus alates tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest, riigi ebaseaduslik kontroll ei tekita teatud õigusi, kui me räägime erinevatest kohtuotsuste tunnustamisest, lubade väljastamisest, et puurida naftat ja nii edasi, kõik need teemad, millega oldakse tuttavad, näiteks Türgi või Küprose Vabariik, arengud Lääne-Saharas ja nii edasi. seega, kas me lähtume siis sellest, et Balti riigid olid seaduslikult äh, Nõukogude Liidu kontrolli all ja tekkisid uued riigid aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üks ja seega neil oli kohustus anda kodakondsus isikutele, kes olid nende territooriumil või et nad olid ebaseaduslikult okupeeritud ja seetõttu oli see ebaseaduslik territoriaalsuse kontroll ja seetõttu sellist kohustust kodakondsust anda ei teki. peavoolu seisukoht on ja sellel seisukohal on ka Euroopa Liit, et Balti riikide kontroll oli ebaseaduslik ja ei ole mingit kohustust, kuigi võib-olla õigus tagada neile kodakondsust mida siis Eesti ja Läti tegid, et see lünk täita? on kolm võimalikku tõlgendust ja kaks äh, tõenäolist. Need kolm esimest võimalust, kui me vaatame näiteks Läti käsitlust, et on selline eristaatus juristid äh, sageli leiavad, et kui ladina keelt kasutada, siis on jutt tõsiseltvõetavam, ehk siis see on selline sui generis lähenemine, see kohaldub sellisele olukorrale, kus ebaseaduslikult kontrolli omav riik ei ole andnud ümberasujatele kodakondsust pärast, kui ta on äh, rah-, lahkunud. teine võimalus on selline formalistlikum, öelda, et on piiratud hulk staatuseid, mida saab omada rahvusvahelise õiguse kohaselt, kui see ei ole kodakondsus, siis on tegemist kodakondsusega isi-, kodakondsuseta isikuga ja kolmandaks võib öelda, et see on justkui kodakondsus, see ei ole kodakondsus, aga seal on teatud poliitilised õigused ja austusega Dmitri Kotšinovi vastu, ma arvan, et see viimane ei ole väga veenev tõlgendusviis, sellepärast et see läheb vastuollu enamike riigi ja institutsioonide tavadega. ning isikud, kes kritiseerivad Balti riike, kritiseerivad neid Eh, sellest küljest, et neil on kodakondsuseta isikud. ehk siis rahvusvaheline õigus on pidevalt muutumises, kui asjad muutuvad, siis kogukond aktsepteerib seda uut staatust ja nii edasi ja minu ettekandes on ka näiteid äh, mis toetavad mõlemat lähenemist. meil on Läti põhiseaduskohtu otsus, sui generis lähenemine ja Euroopa Inimõiguste Kohus Andrei Vasslivenko kaasuses leppis selle seisukohaga ning Euroopa Liidu leping on ka sellega kooskõlas, kui teid huvitab rahvusva-, huvitavad rahvusvahelised majandusküsimused, siis hiljutises Singapuri Strasbourgi Euroopa Liidu investeerimiskavas on investorid teatud riigi kodanikud ja ka Läti mittekodanikud. seega riikide hulgas on see päris hästi lepitud. nüüd äh, Euroopa kohus, Euroopa Liit ei ole olnud äh, järjepidev oma suhtumises. inimõiguste kõrge esindaja on on hõlmanud mittekodan-, kodakondsuseta isikuid, ka mittekodanikke sinna alla. igal juhul on seisukohad erinevad. minu seisukoht on, et viimastel aastatel on nad kohati märgitud kategooriana kodakondsuseta isikute alla, aga see lähenemine ei ole alati nii. meie peame langetama selge otsuse, kas me läht-, lepime Balti riikide seisukohtadega või mitte, sest äh, kui me eitame, et Lätit äh, okupeeriti, siis jõuame järelduseni, et need ei olnud mitte Balti riigid, kes keelasid äh, valimistel osaleda. seega me jõuame ikkagi selleni, et tegemist ei ole tehnilise küsimusega. mida see tähendab siis Euroopa Liidu õiguse perspektiivist? akadeemikutele, nagu ma ütlesin, meeldib tihti öelda, miks institutsioonid eksivad, aga ausalt öeldes siin on komisjonil õigus siin ei ole minu arvates rikutud rahvusvahelist kohustust, kui kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingust artikleid üheksa ja kümme. Euroopa Inimõiguste Kohus ei, liigub samas suunas. Andreeva versus Läti puudutas kinnisvara küsimusi ja see ei olnud seotud kodakondsusega ja hääletamisõiguste puhul on alati tegemist kodakondsusega ning äh, nüüd äh, jõuan Gibraltari hääletamisõiguseni. Euroopa Liit ei välista kumbagi, nagu te võib-olla mäletate, siis Hispaania ja Ühendkuningriigi kaasuse puhul Hispaania ütles, et Ühendkuningriik oli rikkunud Euroopa Liidu õigust, andes Gibraltari kodan-, residentidele parlamendi valimisõiguse, kohus lükkas selle tagasi ja see on juba nüüd minu viimane märkus, vahel juristid ütlevad, et tegemist on poliitilise küsimuse, mitte juriidilise küsimusega, ehk siis olukord oleks justkui lihtne, mitte keeruline, aga mina ei taha seda öelda Hispaania ja Ühendkuningriik on hea näide sellest, kui poliitiliselt tundlik võib selline olukord olla. Ühendkuningriik tegutses reaktsioonina Strasbourgi kohtu väga vastuolulisele otsusele, mis puudutas Matthews ja Ühendkuningriiki. Need on poliitilised valikud kõige kõrgemalt tasandil, need on väga tundlikud teemad, praegu rahvusvaheline õigus ja Euroopa Liidu õigus jätab need poliitilised otsused liikmesriigi langetada ja mulle tundub ja minu märkustes ka raportis oh, peab, toimubki see riigi tasandil, vähemalt Läti tava on selline, et meie president on käivitanud muutuse äh, laste naturalisatsioonist opt-in'ist opt-out'ini ja mina koostasin sel teemalt ekspertarvamuse, siiani see veel heaks kiidetud ei ole, aga seda arutatakse ja institutsionaalselt eh, see minu arvates nii peab ka olema, aitäh! For... aitäh! suur tänu ka teie äh, kirjaliku arvamuse eest, see on kõigile kättesaadav, te võite seda hiljem tituleerida, kui te praegu veel seda kätte pole saanud. seal korratakse ka üle kõik see, mida härra Paparinskis just praegu ütles. aitäh selle ettekande eest ning nüüd annaksin sõna professor Angela Di Gregoriale, kes on mm Milano öö, ülikooli professor avaliku õiguse valdkonnas, palun. Thank you very much, madam um,. I am very happy to. aitäh, proua esinaine, mul on väga hea meel siin olla. kui tohib, siis räägin itaalia keeles. Dunque um.... seega mina sooviksin Äh, rääkida siis äh, kontekstist, et äh, mõista paremini seda problemaatikat. minu meelest on siin mitu aspekti, mida tuleb arvesse võtta. kõigepealt on ajalooline kihistus ja nii-öelda ajaloolis-geograafiline mõõde, siis on rahvusvahelise õiguse mõõde Ähm, seoses siis äh, riikide õigusjärglusega ja lisaks äh, sellele ka siis rahvusvaheliste organisatsioonidega seotud küsimused. siis on põhiseaduslikud õigused näiteks siis ehm, vastuolulised, ehm, potentsiaalselt vastuolulised väärtused, mida aga kõiki tuleb eh, kaitsta seoses eh, rahvusliku identiteediga ja suveräänsusega, siis on ka poliitilised küsimused ja ka Euroopa Liidu õigusega seotud eh, küsimused. ajaloolisest ja geopoliitilisest ehm, vaatenurgast vaadates on siis, ähm, tuleks arvesse võtta siis sellist laiemat äh, konteksti, siis kui Nõukogude Liit kokku variseb ja lisaks sellele äh, on veelgi äh, olulisem ähm, probleem siis nimelt riikide ülesehitamine toetus nii-öelda algas märksa hiljem nendes riikides võrreldes siis teiste riikidega. pärast esimest maailmasõda äh, siis Euroopas tekkis terve äh, hulk iseseisvaid riike ja nende ülesehitus jätkus aastakümnete jooksul, nii et kõike seda tuleb arvesse võtta selle probleemide ringi puhul. nagu kolleegid enne ka meenutasid, tegemist on siis kolme ähm, Balti riigiga, mis siis erinevalt teistest äh, Nõukogude vabariikidest olid olnud iseseisvad kuni aastani äh, tuhat üheksasada nelikümmend, aastast tuhat üheksasada kaheksateist, nii et see rahvuslik äh, küsimus on siin veidi teistsuguse äh, kaaluga. ja see kõik äh, kajastus ka siis olukorras pärast seda, kui Nõukogude Liit kokku varises ja seega on ka nende olukord äh, veidi teistsugune, ehk siis need on ainsad kolm riiki, kes siis äh, olid altpoolt olnud iseseisvad, aga neil oli ka olnud demokraatlik ja parlamentaarne traditsioon. kuna meenutagem, et kahekümnendatel aastatel olid nende riikide põhiseadused täiesti avangardsed ka võrreldes teiste Lääne-Euroopa riikidega. nii et nende riikide jaoks, need riigid olid siis olnud ühtsed oma võitluses iseseisvuse eest Nõukogude perioodi lõpus ja see ongi äh, üsna äh, oluline aspekt, mida arvesse võtta ka nende, kelle kodakondsuspoliitika puhul. Vene äh, keelt kõnelevad vähemused, ma kasutan pigem seda terminit, kui ütelda venelased, olid olnud juba nendes riikides, eriti Lätis, ka varasemat, varasemal perioodil, aga üheksakümnendatel aastatel siis anti tegelikult nii-öelda tagasi kodakondsus nendele, kellel oli see juba eelnevalt olnud, kuid aja jooksul, nõukogude perioodi jooksul teatavasti äh, oli siis äh, Nõukogude Liidul niisugune rändepoliitika, eh, mille, mis siis eh, oli põhimõtteliselt nii-öelda sunnitud eh, rahvaste segamine ja mis siis juhtus pärast, kui Nõukogude Liit kokku varises? umbes kakskümmend viis miljonit vene keelt kõnelevat inimest olid siis äh, Äh, iseseisvaks saanud äh, liidu vabariikides ja demograafiliselt tegelikult äh, oli näiteks Lätis nende osakaal niivõrd suur, et peaaegu enam-vähem siis ületas põlisrahvast, ehk siis üheksakümmend kaks protsenti olid siis aastal üheksakümmend kaks etnilised lätlased. nüüd räägime siis nendest kahekümne viiest miljonist inimest ja mis siis äh, nendega juhtus. paljudes äh, riikides siis äh, nagu ka enne mainiti, siis otsustati anda kõigile alalistele residentidele kodakondsus Äh, nõnda tegi näiteks äh, Leedu, erinevalt Lätist ja Eestist, kuid meenutagem, et venekeelsete äh, inimeste osakaal ei olnud selles riigis näiteks niivõrd suur võrreldes Läti ja Eestiga, ehk siis nende rah-, nii-öelda ühtsuse seisukohast oli koos, rahvuslik koostöö ühtlasem ja nagu kolleegid ka meenutasid, need kolm äh, riiki äh, siis äh, otsustasid, et neljakümnenda aasta liitumine Nõukogude Liiduga oli olnud sunnitud samm ja seega nad siis taastavad õigusjärglasena äh, oma riikide iseseisvuse, ehk siis äh, nii-öelda tühistatakse vahepealsed okupatsiooni aastad. ja see on siis see, mis siis ongi, mis siis põhjendab seda riigi õigusjärglust ja sellest lähtuvalt siis ka teatud meetmete rakendamist kodakondsuste poliitikas nii et me ei saa siin tegelikult äh, võrrelda kodakondsuse alast äh, seadusandlust lääneriikides ja antud riikides, millest me praegu äh, kõneleme, kuna ühelt poolt siis võetakse arvesse tulevast rännet ehk siis prospektiivses mõttes, samas kui Eestis ja Lätis on nii-öelda retrospektiivne seadusandlus, ehk siis äh, võtab äh, arvesse äh, möödunud olukorda. nii et siin siis vastanduvad ka teatud väärtused. nii et ühelt poolt siis Nõukogude Liidu okupatsioon, aga samas ka asjaolu, et viiekümne aastaga et tekkisid ikkagi nendes riikides äh, töötavad äh, kogukonnad. nii et äh, kui Nõukogude Liit kokku varises, siis võeti vastu teatavad meetmed, millega siis jäeti välja teatud isikud, vaid mis ei olnud küll mõeldud karistusena, vaid lihtsalt rahvusliku identiteedi säilitamiseks ja kaitsmiseks ja see oli siis osa nii-öelda riigi ülesehitamise protsessist, millele viitasid ka eelkõnelejad. ja selle poliitika raames siis nendes kahes eh, riigis oli väga suur eh, hulk eh, nõukogude perioodist pärit kodanikke, nende hulk vähenes osaliselt ka rahvusvaheliste organisatsioonide survel ja see tendents jätkub, kuid äh, seal on endiselt märkimisväärne hulk inimesi, kes ei ole äh, naturalisatsiooni korras äh, kodakondsust saanud või seda taotlenud. ja Läti puhul, nagu juba öeldud, kasutatakse terminit mittekodanik, Eestis aga määratlemata kodakondsusega isik ja tegelikult ähm, ka riikide seadusandlused on ähm, erinevad. Lätis äh, on siis üheksakümne viienda aasta äh, seadus ja selle, sellesse tehtud äh, muudatused Eestis, aga on välismaalaste seadus siis aastast üheksakümmend kolm ja selle edaspidised äh, muudatused, mis ähm, puudutab siis ähm, põhiseadust või siis äh, seadusi, äh, mis kaitsevad vähemusi, siis võib öelda, et need riigid on koos, kooskõlas rahvusvahelise õiguse või siis Euroopa nõukogu äh, nõudmistega. Äh, äh, Lätis ka lisati siis õigusi vähemustele, mis siis kehtivad ilma kodakondsust taotlemata ja lisaks sellele Eestis lisaks individuaalsetele õigustele on nendel inimestel ka nii-öelda kollektiivsed õigused mis tegelikult kujutab endast äh, eeliste andmist sellele elanikkonnarühmale. nii et äh, nüüd siis ka mõned negatiivsemad aspektid, mida võiks äh, välja tuua, mis puudutab Eestit, siis äh, keele kasutus kogukondades, kus vähemused elavad, siis peab olema viiskümmend protsenti residentidest ja Euroopa Nõukogu tegelikult leiab, et see protsent on liiga äh, kõrge ja äh, ütleb, et seda peaks vähendama. Lätis aga aastal kaks tuhat neliteist võeti vastu äh, põhiseaduse uus preambul, mis on palju vaidlusi tekitanud ja kus räägitakse siis Läti rahvast ja läti keelest ja täna oleme ennekõike rääkinud äh, kodakondsusest ja naturalisatsioonist, aga äh, siin tasuks äh, arvesse võtta ka siis keele ja hariduse küsimusi, kuna ka ke keelelised nõuded tegelikult jätavad Eh, inimesi eh, välja ja need on olnud, andnud ka alust Euroopa eh, Kohtu lahenditeks, nii et kui kaht riiki võrrelda ja nende seadusandlusi võrrelda, siis on tegelikult näha, et siin on sellised erinevad staatused määratletud, mis ka teevad keerulisemaks äh, selle võrdluse. Neid on siin neli äh, või viis äh, kategooriat tegelikult, siin on siis kodanikud, välismaalased, siis on Euroopa Liidu kodanikud ja siis on mittekodanikest residendid ja üldse kodakondsuseta isikud nii et äh, üheksakümne viiendast aastast on äh, siis ka Lätis äh, üks vastav siis seadus ja tegelikult rahvusvaheline kogukond on ka arvestanud seda vahepealset kategooriat, mis on siis mittekodanike kategooria, neil on siis terve hulk õigusi sealhulgas ka poliitilisi, kuid rahvusvaheline koda-, kogukond tegelikult on selle kategooria olemasolu ähm, pidanud ähm, ajutiseks, kuid äh, asjade käik on siiski näidanud, et see on äh, ähm, äh, püsima jäänud nii et äh, tasuks äh, ka meenutada, et rahvusvaheliste organisatsioonide surve, lähtudes Euroopa Nõukogust, on siis äh, kodakondsusseadused ja, ja reeglid see kodakondsuse saamiseks muutunud märksa lihtsamaks ja Lätis siis kodakondsuse seaduse muudatus aastast kaks tuhat kolmteist soodustab naturalisatsiooni, kuid teisalt teeb ka keerulisemaks teatud küsimustes, näiteks täiskasvanute äh, puhul siis, aga äh, siis tekib ka küsimus topeltkodakondsusest, neil on ajalooline diasporaa Lätis, aga ka hilisem äh, migratsioon teistesse riikidesse, kuid teistes riikides, kus siis on eh, eh, lubatud eh, topeltkodakondsus. et need ei ole siis endised Nõukogude Liidu vabariigid ja Eestis hiljuti siis äh, muudeti kodakondsusseadust aastat äh, kaks tuhat viisteist, mis siis äh, rakendus aastast kaks tuhat seitseteist ja millega siis vähemustele antakse siis kodakondsus ilma taotluseta isikutele vanuses viisteist kuni kaheksateist. nii et põhilised erinevused Eesti ja Läti vahel on siis järgmised ühe ma ütlesin, ühes ma juba ütlesin, see on siis äh, äh, kodakondsuse automaatne andmine ja teiseks siis üheksakümne teisest aastast alates on Eesti andnud valimisõiguse, aktiivse valimisõiguse, mitte kodanikele kohalikel valimistel, ehk siis äh, on andnud poliitilisi õigusi. ja veel olulistest erinevustest Äh, kuidas siis äh, nende äh, vähemustega tegeletakse, siis võib öelda, et Eestis on toimunud see kõik organiseeritumal viisil ja need, selle vähemuse liikmed on ka osalenud Eesti riigi Äh, taastamisel. kõik tõsi on, et äh, seda küsimust on Strasbourgi inimeste kohtus mitmel korral arutatud, kes ei ole tahtnud oma pädevust äh, siin rakendada, kuna tegelikult kodakondsuse küsimus on endiselt liikmesriikide pädevuses ka mõnede küsimustega, kõrvalküsimustega, mis on olulised, on, on ka tegeletud, pensioniküsimused, keeleküsimused Eh, ja ka perekonna eh, õiguse küsimused. Euroopa eh, kohus näiteks Micheletti ja sellele järgnenud lahendid on näidanud seda, et kodakondsuse küsimus on temaatika, millega riigid peavad tegelema ja kinni pidama ka Euroopa Liidu äh, õigusest, nii et kokkuvõttes võib öelda, et minu arvates on tegemist keeruliste teemadega, kus on raske lahendusi leida, siin on mitmeid äh, osapooli, ka põhiseaduslikust äh, seisukohast tuleb siis leida tasakaal erinevate huvide vahel ja samas riigi prerogatiive tuleb samuti arvesse võtta siis äh, ja ka äh, inimõigusi rahvusvahelisel äh, tasandil. ja antud juhul siis tuleb arvestada seda riigi ülesehitamise protsessi, kuivõrd toonased põhjendused on nüüdseks veidi teisenenud ja siit sellest lähtudes võiks siis ka äh, mõtiskleda põhjalikumalt nende äh, küsimuste all, ka põhiseadusliku õiguses, rahvusvahelises Euroopa äh, õiguses, kus ähm, tihti näidatakse, et võib Euroopa kodakondsusest ka äh, kaugemale minna, kas see on tegelikult ikkagi seotud äh, riigi äh, kodakondsusega. kui me räägime siis nendest mittekodanikest Eestis ja Lätis, siis võime ka rääkida Euroopa mittekodanikest siis Euroopa Liidu riikides, nii et see on ka Euroopa integratsiooni ähm, probleem tegelikult, kus siis on välja arvatud oluline osa Äh, riikides elavaid äh, kodanikke. ja äh, siin on siis kaks küllaltki huvitavat lahendu-, lahendit, siin on Dimitrovs, kus siis on National Professional Europe, European Law ja siin see puudutab siis poliitilisi õigusi ja see ettepanek äh, mõnes mõttes tekitab segadust, kuna ei saa aru, mm, äh, millise riigi puhul see oleks siis kõige äh, asjakohasem, võttes arvesse, et poliitilised õigused ei saa ju olla for nationals of the national law nii et aga tegelikult ka mitte äh, kodanikest residentile on, residentidele on ka need poliitilised õigused juba antud. ja veel üks huvitav ettepanek Itaalia Foonilt, äh, mis räägib siis sellisest kodanikuühendusest, mis on selline vahepealne staatus siis niisugune äh, kategooria, millele antakse siis, äh, siis nii-öelda passiivsed valimisõigused ka Euroopa Parlamenti, mis oleks siis niisugune vahepealne kategooria teatud minimaalsete äh, õigustega ja see võib-olla on ka seotud tänase äh, petitsiooniga. nii et poliitilised õigused tegelikult ongi äärmiselt olulised siin kontekstis ja lõpuks äh, ühelt poolt siis need nii-öelda väljajätmise äh, meetmed ja teisel, teisalt siis äh, meetmed siis nii-öelda endise okupatsiooni esindajate vastu, nii et kohus ka tegelikult äh, oli seisukohal, et riiklide demokraatliku ülesehitamise käigus võisid olla need, äh, olid need argumendid põhjendatud, aga aja möödudes äh, võiks siis ehk neid ümber hinnata, aitäh. Thank you very much, Miss aitäh, proua De Gregorio. ja nüüd ongi aeg kolleegidel osaleda arutelus. Te kuulasite ära kolm suurepärast ettekannet ning nüüd on teil võimalus esitada küsimusi, kui te soovite. ja palun pöörduge konkreetse inimese poole, kui selline soov teil on. jah, vabandust, vabandust, sattusin hoogu. kõigepealt peaksin andma sõna komisjoni esindajale kui te soovite. Thank you, chair, in fact uh, I think. aitäh, proua Sinene. võib-olla oleks mõistlikum, kui ma räägin järgmise päevakorrapunkti all. Fine, so then, mis Yana Toom for.... olgu, siis Yana Toom esimesena. Thank you, chair, frankly speaking I didn't want to be first. aitäh, ma ei tahtnud tegelikult esimesena rääkida Äh, kui keegi midagi rumalat ütleb, siis ma oleks saanud vastu vaielda, muidu ei, aga nii ma ei saa vaielda. aitäh ettekannete eest, need olid väga huvitavad, mul oli palju erinevaid märkmeid, kuna meil on siin vist ainult kuus saadikut kohal, siis võib-olla saan ma pärast veel sõna. ma ei tea, miks, aga keegi teist ei maininud mitut asja, esiteks suur hulk Vene kodanikke Eestis Te rääkisite mittekodanike hulgast, mis järjest langeb, aga te ei maininud ka põhjuseid. esimene on surm, teine on Vene pass ja alles kolmas on naturalisatsioon. ja kui te räägite nüüd Euroopa Liidust ning Euroopa ühtsusest, siis ma ei tea, kas on väga mõistlik, et meil on nii suur hulk Vene kodanikke meie piiri ääres. aga ka täna sellel aastal ma tean kindlalt, et inimesed võtavad Vene kodakondsuse, see on väga lihtne, sest nad ei soovi seda niinimetatud halli passi. teine asi, mida te millegipärast ei maininud, seda mainiti poole lausega. enne, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, siis esitati meile suur hulk soovitusi erinevatelt rahvusvaheliselt organisatsioonidelt. nüüd me saame vähemalt ühe soovituse iga kahe aasta tagant. ning me ei täitnud suurt hulka nendest. kuidas te seda kommenteerite? ja siis te ei maininud ka, ma ei tea, miks, veel ühte inimrühma Eestis. ma ei tea, kuidas asi Lätis on, aga Eesti ei andnud kodakondsust mitte ainult neile, kes Eh, kellel see oli ennem sõda ja nende järel tulijatele, vaid ka etnilistele eestlastele. Eh, ennem üheksakümne viiendat aastat eh, ilma igasuguste eksamiteta. minu ema oli selline inimene, ta oli sündinud Venemaal, ta ei osanud eesti keelt, aga ta sai kodakondsuse. ja ma vabandan, vabandust nüüd viimase kõneleja ees, aga see ei ole tõesti tõsi, et mittekodanikel on vaba liikumise õigust, seda neil pole. Nad ei saa äh, töötajate vaba liikumist nautida ega ka teenuste vaba liikumist. kui ma äh, olen mittekodanik ning mul on väike ettevõte Eestis, siis ma ei saa öö, äh, siis ma saan liigutada selle ettevõtte ükskõik kuhu liikmesriiki, aga ma ise ei saa liikuda, ma saan seal töötada lihtsalt üheksakümmend päeva, seega Äh, töötajate vaba liikumist ei ole. võib-olla saate ka seda äh, kommenteerida, aitäh. ja kui me nüüd kogume need küsimused kokku, siis öö, äh, vastate hiljem ükshaaval. nüüd on kolleeg Mitrofanov, vabandust häälduse pärast. jah, Mitrofanov Äh, see on ju tegelik nimi, aga Lätis pannakse S lõppu. suur tänu äh, suurepäraste ettekannete eest. meie oleme siin kolm Balti riikide saadikud, kes esindavad etnilisi vähemusi, venekeelseid inimesi ning kogu see info meie jaoks ei olnud uus, me teame väga hästi, millest me räägime. aga ma loodan, et ülejäänud tänase ürituse osaliste jaoks oli see info kasulik aga ma viimases ettekandes proua Gregoriolt kuulsin ma, kui ma õigesti aru sain, et me peame mõistma, et äh, just, just, justkui naturaliseerimine äh, mittekodanike jaoks on karistus, sest nad on justkui siis endised Nõukogude Liidu kodanikud. minu arvates on see lihtsustatud lähenemine, sest me ei peaks äh, arvesse mõt-, võtma mitte ainult kodakondsuse teemat, vaid kogu seda keerulist temaatikat muude õigustega seoses ning äh, venekeelsete inimeste olukorda üldiselt Balti riikides. ma räägin siin viimastest arengutest äh, näiteks äh, vähemuskeelsete koolidega. viimase kahekümne seitsme aasta jooksul Äh, juhtunu on justkui äh, karistus Stalini režiimi äh, kuritegude eest nõukogude ajal ning järk-järgult võetakse ära venekeelsetelt inimestelt nende õigused. see algas üheksakümne esimesel aastal. see on selge karistus ning see on tegelikult võitlus ressursside nimel üheksakümnendatel oli ressursiks äh, kinnisvara privatiseerimine ning siin üritati kõrvale jätta venekeelsed inimesed sellest protsessist. nüüd on ressursiks juurdepääs äh, avalikele teenustele, äh, riigipoolsetele teenustele, vene inimestel võetakse ära õigus saada haridust oma emakeeles. ehk siis neil on raskem saada head haridust ning konkureerida võrdselt etniliste lätlastega äh, ning teha karjääri avalikus sfääris. ma arvan, et ka seda tuleks äh, kõike arvesse võtta. ja siis ma ei kuulnud ka või võib-olla ma ei mõistnud või ei saanud aru täpselt, millised on, äh, võiksid olla õiguslikud ja poliitilised otsused Äh, et lahendada see massilise kodakondsusetuse probleem. mida saaks Euroopa Liit teha? et äh, nende riikide võimud lahendaksid selle probleemi lähitulevikus, äh, sest me näeme siin, et siin on kohal kolm vähemuste esindajat Balti riikidest ning nemad räägivad teiega. aga ma ei näe ühtegi kolleegi. ja nad tulevad hääletama aga neid ei huvita sellised arutelud, sest nende jaoks on väga selge. palun tulge küsimuse juurde. see on minu kommentaar. aga minu peamine küsimus on, mis võiks olla sellele probleemile lahendus nii õiguslikult kui praktiliselt? aitäh! Thank you, Mr Mamikins aitäh, härra Maminkits! Uh, suur tänu ettekandjate eest, ettekannete eest. mul on kolm küsimust, üks igale ekspersile, eksperdile. esimene on suunatud proua Tonsmannile. Äh, Läti ja Eesti mittekodanikud äh, on seal territooriumil sündinud suuremalt osalt ning seal elanud ning äh, nüüd veerandi sajandi jooksul ei saanud need inimesed hääletada ei kohalikel parlamendi kui Euroopa valimistel. nüüd on see protsent kaksteist Lätis. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, oli neid inimesi kakssada seitsekümmend viis tuhat ning suurem osa nendest on pensionärid. niisiis naturaliseerimine Lätist äh, on toonud äh, alla tuhande inimese kodanikuks juurde, seega sellega probleemi ei lahenda kui Läti oli Euroopa Liidu kandidaatriik, siis lu-, lubas ta eh, Euroopa Liidu võimudele, et mittekodanike probleem lahendatakse pärast seda, kui Läti saab eh, liikmesriigiks ja seda kiiresti. nüüd on la-, möödunud neliteist aastat ning kellelgi ei ole mingisugust illusiooni, et see probleem lähiajal lahendatakse. minu küsimus on järgmine. milline võiks olla teie Äh, äh, lahendus Läti mittekodanike ning Eesti määratlema kodakondsuseta äh, äh,, kodakondsusega inimeste äh, probleemide lahendamiseks. järgmine küsimus on härra Paparinskisega, nagu te teate, siis üheksakümne üheksandal aastal võeti vastu Lätis seadus endiste äh, Nõukogude Liidu kodanike kohta, kes ei ole Läti ega ühegi teise riigi kodanikud. nüüd on meil selline olukord, et Nõukogude Liit kukkus kokku, veerand sajandit tagasi, aga minu kodumaal Lätis on endiselt palju lapsi, äh, mis, äh, kes sünnivad äh, perekondadesse, kes on endised Nõukogude Liidu kodanikud, ehk siis endiselt produtseeritakse endiseid Nõukogude Liidu kodanikke. muuseas, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ÜRO laste õiguste komisjon tõstatas ka selle probleemi ja ma tsiteerin, lapsed sellises olukorras Äh, la-, lastel, kes on sellises olukorras, ei saa automaatselt äh, Läti kodakondsust vastavalt Läti seadustele ning nagu te teate, siis Läti parlament ei muutnud ka eelmisel aastal seda kodakondsusseadust. minu küsimus on, mida Euroopa Liit saaks äh, poliitiliselt või õiguslikult ette võtta, et seda probleemi vastsündinud endiste Nõukogude Liidu kodanike puhul lahendada. ning äh, viimane küsimus on professor Angela de Gregoriole, te võrdlesite kolme Balti riigi olukorda ning teie analüüs oli üsna hea. aga nagu te teate, siis Leedu valis oma tee ning andis automaatse kodakondsuse kõigile kodanikele, äh, kes olid endised äh, Leedu S-, Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kodanikud. üks meie kolleeg on näiteks endi- äh,, en-, venelane Leedust, kes minu arvates tuli Leetu jaanuaris tuhat üheksasada üheksakümmend ning jaanuaris tuhat üheksasada üheksakümmend üks, kui Leedu kuulutas välja iseseisvuse, siis minu kolleeg Vespakski sai ka ikkagi kodakondsuse. minu küsimus on järgmine, miks selline poliitiline lahendus oli võimalik äh, Leedus, aga ei olnud võimalik äh, Lätis ja Eestis? suur tänu veel kord ettekannete eest! Thank you and I don't have anybody else but aitäh, rohkem sõnasoove ei ole, aga teil on veel üks lisaküsimus vist. aitäh! kui aus olla, siis ma küsin selle küsimuse oma assistendi nimel, kellel ei ole õigust rääkida, tema on endine Läti mittekodanik, nüüd õnneks elab ta Hollandis ja tal on teine kodakondsus tema on äh, jurist, mitte mina. minu küsimus on härra Paparinskisele, te oma ettekandes ütlete, et äh, neid mittekodanikke ei saa käsitleda kui äh, Euroopa Liidu kodanikke, sest see ei ole kooskõlas varasemate tavadega. samas erinevad kohtulahendid, nagu näiteks Rodmani lahend, tegeles selle teemaga. kas see ei tähenda mitte seda, et praegusel hetkel äh, võib äh, kodakondsuse teemasid öö, äh, öö, äh, hakata lugema Euroopa Liidu pädevuses olevateks. aitäh! kas keegi soovib veel sõna? härra Pagriks. Thank you, madam. aitäh! ma kuulasin öö, netist tähelepanelikult seda koosolekut ja ekspertide sõnavõtte, tuleb tunnistada, et nad on olnud väga professionaalsed. ja ka mina olen äh, õppinud ja õpetanud kod-, kodakondsuse ja etnilis-, e-, e-, etnilise poliitika teemasid ja kui rääkida nüüd kodakondsuse ja kodanikuõigustest, siis mitte ükski riik ei ole täielikult, äh, ei ole täiuslik, väljakutseid kerkib esile pidevalt. kui me räägime nüüd Balti riikidest ning sellest teemast, miks me täna siin juba oleme tulnud, siis tahaksin öelda, et mitmes mõttes minu isiklikus arv-, isiklikul arvamusel on Balti riigid äh, Äh, terve rea vähemuste õiguste kaitsel esirinnas, kui vaadata keskmist Euroopa Liidu standardit. ma tahaksin siin mainida võimalust tervel suurel hulgal vähemustel saada haridust kuni teatud äh, elueani oma emakeeles, suur võimalus kasutada meediat oma emakeeles ning paljusid teisi asju, mis paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei eksisteeri loomulikult tõuseb siin küsimus äh, vähemuste poolt, äh, nende esindajate poolt, et kas sellest piisab või mitte. aga nüüd me peame siin meeles pidama, miks see probleem üldse tekkis. mina ütleksin, et see ei ole üldiselt arutelu sellest, äh, kellel ja kus, kui palju on äh, vähemuste õigusi, sest äh, me peaksime siin hakkama siis võistlema Prantsusmaa, Saksamaa ja paljude teiste riikidega, aga küsimus seis-, on, on tegelikult palju öö, äh, olulisem Balti riikidele. see on eksistentsiaalne küsimus. ning kahjuks paljude kolleegide jaoks on siin ühendus mittekodanike ja vähemuste õiguste öö, Äh, teema tõstatamise vahel, sest tegelikult need kaks asja on ka erinevad asjad, sest need venelased, kes olid kodanikud Lätis ja Eestis enne teist maailmasõda ja Nõukogude okupatsiooni, said automaatselt ilma igasuguste küsimusteta kodakondsuse. kas nad oskasid läti keelt või mitte, nad said kodakondsuse. naturali-, naturalisatsiooniprotsess kehtib ainult neile asunikele, kes tulid okupatsiooni ajal, kui need riigid ei kontrollinud oma territooriumit. härra Paparinskis ka mainis seda aspekti, kas see meeldib meile või mitte, aga see teema on suveräänne nende riikide öö, äh, otsustusõigus. aga kui me nõustume nendega, kes toetavad seda petitsiooni ja need ei ole ainult inimesed, kes öö, äh, tõesti on seotud selle riigiga, nagu mina, vabandust, ma segan vahele, me küsime küsimusi seoses nende ettekannetega ning mõne minuti pärast jõuame arutelu juurde, petitsiooni arutelu juurde, seega palun ärge praegu petitsioonist rääkige. küsimus on väga lühike. korrake palun veel üle ja et te nõustute, et või, või kas, kas te nõustute Äh, kui, et kui te nõustute petitsiooni esitajatega, siis te nõustute ka sellega, et Balti riigid ei olnud okupeeritud Nõukogude Liidu poolt. see on üsna tugev avaldus, kas keegi soovib veel sõna, palun, Urmas? härra Paet. Well, thank you very much. aitäh. kuna äh, küsimuste aeg on, siis esitan küsimuse järgmisel moel. kas oleks Äh, võimalik lahendus see, kui me vaatame nende äh, saja kuuekümne tuhande inimese äh, juhtumit Eestis, kes viimase kahekümne seitsme aasta jooksul iseseisvuse ajal on läbinud kodakondsuse eksami, kaasa arvatud keeleeksami, sada kuuskümmend tuhat inimest on seda teinud, nad on täieõiguslikud Eesti kodanikud, neil ei ole mingisuguseid probleeme, need on positiivsed näited. ma eeldan, et iga äh, inimene peaks kahekümne seitsme aasta jooksul olema võimeline ükskõik millise võõrkeele ära õppima, vähemalt ühe. ja kui me täna sellest teemast räägime, siis peamine küsimus on ikkagi motivatsiooni teema. ja selles mõttes isegi see tänase ürituse pealkiri Mittekodanikud ei ole õigus, õige, sest kõigil nendel inimestel on võimalus ja õigus äh, taotleda kodakondsust ning selle nad ka saavad, kui nad täidavad kriteeriumid. seetõttu minu arvates oleks mõistlik nimetada seda üritust öö, äh, öö, äh, määratlemata kodakondsusega inimeste teemaks. me oleme siin Euroopa Liidu südames ja võib-olla peaks vaatama ka teiste Euroopa riikide kogemusi, kus on võimalik saada kodakondsus ilma, et osataks riigikeelt. kui palju selliseid riike on ning millised, milline on selliste riikide konkreetne ajalugu, kus selline asi võimalik on. teiseks, kus võib näha, et riik täielikult rahastab koolivõrgustikku, kus õpetatakse lapsi mitte riigikeeles. ma ei tea, kas Saksamaal on öö, riigi poolt rahastatud türgikeelsed koolid, mille eest valitsus maksab, kas Belgias on araabiakeelsed riigi poolt rahastatud koolid ja nii edasi. milline on teie kommentaar, kui te võrdlete seda olukorda teiste riikidega? selles mõttes minu tagasihoidlik soov oleks, et Euroopa Parlament ja teised Euroopa institutsioonid ei peaks vähendama nende inimeste motivatsiooni, vaid vastupidi, õhutama neid taotlema kodakondsust, õppima läti ja eesti keelt ja probleem laheneb. Need inimesed saavadki täielikeks Euroopa Liidu, Eesti ja Läti kodanikeks ning siis ei saa nad seda küsimust enam ära kasutada päevapoliitika eesmärkidel. aitäh, Jana. sul oli ka lisaküsimus. Sorry uh,, sorry, it was not a question I.... vabandust, see ei olnud küsimus. ma tahtsin vastata härra Fabriksile, kes on sinu kõrval. mina sündisin Tallinnas tuhat üheksasada kuuskümmend kuus, kuna minu isa on venelane, kas see tähendab, et ma, tähendas, et ma olin okupant ja ma ei saanud niimoodi kodanikku, mina pidin, ma ei pidanud ka eksamit tegema, sest ma sain selle teenete eest ja see on põhjus, miks ma siin täna olen uh,. Now this is not really the time for praegu ei ole aeg isiklike kogemuste jagamiseks, ma annaksin uuesti sõna ekspertidele, kes saaksid vastata nendele märkustele ja üksikutele küsimustele, mis siin kõlasid ma arvan, et äh, lähme nüüd vastupidises järjekorras, palun. aitäh, väga huvitavad küsimused, kõigepealt mina olen juriidiline ekspert, ma ei taha äh, võimaluse korral käsitleda poliitilisi küsimusi, sest ma ei ole selleks valmistunud, aga ma tahaksin rõhutada ühte asja. enamik endisi Nõukogude Liidu vabariike langetasid otsuse anda kodakondsus residentidele pärast teatud aastaid äh, residentsust ja miks? põhjus on selles, et välja arvatud Eesti ja Läti puhul Vene päritolu eh, nii-öelda vene keelt kõnelejate osakaal protsentuaalselt ei olnud nii kõrge, et see oleks võinud äh, demograafiliselt probleeme tekitada. eelkõige on see minu arvates äh, otsuse langetamise puhul olnud demograafiline probleem. teiseks Euroopa Liidu või Euroopa Parlamendi roll peamine osapool Euroopas inimõiguste kaitsel on Euroopa Nõukogu ja võib-olla oleks parem pidada seda arutelu teises keskkonnas, et lähtuda Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendist, kus sooviti leiti vähemasti lahendust keelelistele probleemidele või probleemidele, mis on seotud haridusega. mida siis veel öelda? teine probleem on eh, rahvusvahelise õiguse kohaselt õig-, riigi õigusjärgsus ja on öeldud, et õigusjärgne riik säilitab eh, kodakondsuse, aga antud juhul ei peetud seda Nõukogude Liidu õigusjärgseks äh, riigiks, vaid äh, selle riigi õigusjärglaseks, mis loodi tuhat üheksasada kaheksateist. ma ei tea, kas ma nüüd äh, vastasin teie küsimusele? aitäh. minule esitati vist kolm küsimust, kui ma ei eksi. esimene oli natukene laiem ja teised olid ka üsna kitsad. kõigepealt äh, härra Metrofanovi küsimus, äh, kui nüüd lubate ümber sõnastada, mida siis teha äh, seoses mittekodanikega? raporti ettevalmistamise käigus tundus mulle, et rahvusvaheline kogukond pöörab pilgu eemale staatusest ja käsitleb pigem konkreetseid äh, kohustusi ja õigusi, kuidas on äh, Euroopa Nõukogu käsitlenud seda teemat, äh, kriitilisemad või mittekriitilisemad esinejad, kui me vaatame, mis on õigused ja kohustused, siis seal ollakse suures osas üksmeelel ja ma arvan, et see on kõige mõistlikum viis, kuidas teemat käsitleda, näiteks äh, härra Rongsi küsimus ka, mis puudutab lapse õigusi, aga ma arvan, et Andreeva lahendi õppetund on see, et teemaga on seotud mitmed inimõigused, mis võivad kohalduda ilma, et langetataks staatuse osas äh, lõplikku otsust, vähemuste õigused, Euroopa Kohtu lahendid, meie põhiseaduskohus on langetanud mitmeid otsuseid, mis mõju avaldavad, vähem küll viimastel aastatel, aga niimoodi käsitletakse keerukaid põhiseaduslikke küsimusi, meie riigis rakenduvad õigusriigi põhimõtted, seega keskenduksin pigem õigustele ja kohustustele, mitte niivõrd staatusele. härra Mamkis küsis milline on laste olukord, kes sünnivad selle staatusega, et nad ei ole, et nad on mittekodanikud ja lapse õiguste komisjoni soovitused ka seda käsitlevad, see on praegu poliitiliselt äh, arutelu all olev teema, nagu te teate, meie president tuli välja sarnase ettepanekuga septembris siiani see ei ole e-, edukas olnud, aga võib-olla minu Ühendkuningriigi akadeemiline taust kumab siin läbi, aga see on võib-olla heaks näiteks, kuidas asjadega edasi minna või mida teha saab. nüüd küsiti ka äh, minult Äh, küsimus, mis äh, on tunnustuseks tema suurepärasele assistendile, joonealune märkus seitseteist, ehk siis kas asjad on muutunud võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist, minu arvates olukord muutunud ei ole, ausalt öeldes. mulle tundub, et lähtepunktid on ikkagi Euroopa toimimise lepingu artiklid üheksa ja kümme ja see muutunud ei ole, need on, teemad on omavahel seotud Euroopa Liidu kodakondsus, liikmesriigi kodakondsus ja hääletamisõigused. Notman on oluline kaasus, aga minu arvates see ei puuduta antud konkreetset teemat, aga tunnustused teie assistendile, aitäh. Okay, thank you very much um,. Uh, there were a lot of uh, interesting aitäh, siin tõstatati väga palju huvitavaid teemasid, käsitlen mõnda. ütlesite, et me ei maininud paljusid teemasid. jah, on veel rohkem teemasid, mida me tõesti ei maininud, sest sellega on seotud nii paljud erinevad aspektid. kui ma vaatan ühte aspekti laiemat ja suuremat, siis naturalisatsiooni arengut, teil on õigus, üks põhjus on see, et inimesed surevad ära, teiseks, et võetakse vastu teiste riikide kodakondsus ja alles kolmas on naturalisatsioon. ehk siis siin mängib rolli demograafiline trend, et järk-järgult äh, tekibki olukord, kus kodanikke on rohkem. aga see on tõesti väga pikaajaline protsess. huvitav on, et seda käsitletakse ainult juriidilise küsimusena mina ei ole siin küll ekspert, teie olete, aga kuidas selline sotsiaalne muudatus toimus, on väga oluline. sellega kaasnevad sotsiaal, sotsiaalsed küsimused ehk siis millest ühiskond koosneb, ühiskonda kuulumine, kuidas seda kogetakse ja tunnetakse ja miks mõned inimesed soovivad naturalisatsiooni korras kodakondsus saada ja mõned ei soovi. meil on juriidilised muutused, vahel on teatud juriidilised muutused ja siis ühiskond muutub, näiteks võetakse vastu uus seadus ja ühiskond mõtleb, et võib-olla tõesti see ei olegi nii probleemne valdkond. ehk siis sotsiaalne arutelu tuleb ühiskonnas ära pidada selle kohta, kuidas me ajalooga toime tuleme ühiskonnana kuidas me jõudsime praegusesse olukorda ja kuidas me edasi liigume ja ka lahendused. mõned inimesed küsivad, mis oleks lahendus. aga kas probleemid kaoksid, kui kõik saaksid kodakondsuse, ma ei ole kindel. ma ei tea, võib-olla probleeme oleks vähem, aga ma ei arva, et me vabaneksime kõikidest probleemidest lihtsalt sõrmenipsuga suurepärane. nüüd on mul aeg teid kõiki tänada, härra Tonsmas, härra Paparinskis ja professor Di Grigorio. aitäh, et tutvustasite oma uuringuid ja te olete väga teretulnud, et osaleda ka petitsiooni käsitlemisel. Te võite lahkuda, aga kui soovite, võite siia jääda. suur tänu veel kord ja aitäh teie panuse eest sellesse keerulisse teemasse, see on olnud hindamatu väärtusega, suur tänu. Now... nüüd, head kolleegid, ma näen, et saali on kogunenud rohkem inimesi. oluline on, et käsitleme päevakorra kahekümne kolmandat punkti, petitsioon number seitse neli seitse kaks tuhat kuusteist, mille on esitanud Sergei Stepanov, Eesti elanik, koos tuhande, üheksateistkümne tuhande viiesaja viiekümne kahe allkirjaga valimis- ja poliitiliste õiguste kohta Eesti ja Läti elanikele, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud. petitsiooni esindaja ise siin ei ole, aga teda esindab härra Kaur Kender. ja nüüd hea meelega annangi teile viieks minutiks sõna äh Thank you, Chair uh.... aitäh. ma tunnen, et olukord on natukene lootusetu. ühelt poolt ma olen tänulik, et see arutelu toimub, aga kodakondsuseta isikute probleem on nii palju hullem, kui siin mulje võib jääda, sest äh, see algab sellest, et kui sul ei ole õigusi, siis äh, ka kriminaalõiguse koha pealt on sul vähem õigusi. Eesti vanglad on äh, Vene kodanikke ja kodakondsuseta isikuid täis. seega ühelt poolt on minu arvates tegemist äh, humanitaarkatastroofiga, mis kestab ja kestab etniliselt nii-öelda puhaste rahvusriikide jaoks ähm, on nad, nad, nad ei saa makse maksta, nad ei saa reisida. kui ma kuulan neid uuringuid, siis tundub, et ei ole mingit lootust, et Äh, muutused võiksid toimuda, sest mitte ükski ettekanne ei käsitlenud asja tuuma. rahvuslased tahavad alati olukorda võrrelda teiste riikidega, aga näiteks ei võrrelda Eestit ja Soomet, kus on väike Rootsi vähemus, nende õigused on kaitstud, nad ei ole vanglates üleesindatud neil on oma koolid ja keegi ei tunne ennast ohustatuna nende poolt. võib-olla siis see on arutelu, mida Eesti peaks kodus pidama. aga ei ole poliitilist ruumi selle arutelu pidamiseks. tegemist on ühesuunalise rongiga, mis kaob äh, unustusse demograafia töötab kõikide nende vastu, kes elavad Balti riikides, mitte ainult etnilised venelased, vaid ka etnilised eestlased kaovad. see on kõige mürgisem teema, mis Eestis üldse on. etnilised eestlased on head inimesed, nad mäletavad hästi mis tunne see oli, kui sinu emakeelt survestati, kui oli surve õppida rohkem vene keelt ja seda me teeme praegu ise vene keelt kõnelejatele, öeldakse, et kui te tahate olla inimene, siis õppige lasteaiast alates eesti keelt. ja me võib-olla tunneme, et see ei ole päris õige, aga meil on võim seda teha, sest me oleme etniline rahvusriik üks mõte, mis mulle väga meeldib, ma tean, et see on absurdne, aga kui meil saaks olla Euroopa kodakondsus, nagu meil oli Nõukogude Liidu kodakondsus, et kõik need rahvuslikud arutelud, toksilised arutelud võiksime jätta selja taha, see oleks suurepärane, aga ma ei näe, et see toimuks. aga see oleks tõesti suurepärane, kui mul oleks Euroopa kodakondsus sest ma ei taha olla osa sellest arutelust, et Hitler võitis ja Stalin okupeeris. ma ei taha neid teemasid ka oma laste jaoks, aga need on peamised teemad. ja teiseks, kohe kui keegi mainib, et see on julgeoleku küsimus, et küsimus on Eesti ja Läti eksisteerima jäämises ja inimeste õigusest, see tuletab mulle meelde ühte teist riiki, kus juudid olid eksistentsiaalseks ohuks ja minu jaoks on tõesti tegemist väga raske teemaga, sest me kõik teame, kuidas see olukord lõppes ja sellised vead, et inimesed on eksistentsiaalseks ohuks mingile riigile, seda ei tohiks korduda, eriti siin Euroopa südames. seda on kohutav kuulda ja ma kuulsin seda täna siin. ma loodan, et midagi annab teha, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid see loodi nii, et kui makse ei maksa, siis ei saa ka esindatust. meie oleme makse küsinud oma kaaselanikelt kakskümmend seitse aastat, võib-olla on õig-, viimane aeg neile nüüd anda ka esindusõigus. see on nii toksiline, et enne me hävime, kui me anname neile Eesti kodakondsuse, aitäh! Thank you very much and I, let me also draw the... aitäh! juhin tähelepanu sellele, et te ei selgitanud petitsiooni nii põhjalikult, aga kõikidel kolleegidel on ligipääs petitsioonile ja seal on ka kirjalik kokkuvõte. aga nüüd anname sõna komisjonile, palun. suur tänu. petitsiooni eh, esitaja on öö, eh, öö, ähm, esile tõstnud äh, poliitiliste valimisõiguste puudumist äh, Eestis ja Lätis ja üldiselt valimisõigustega seotud pädevused kuuluvad äh, liikmesriigi pädevusse Euroopa Liidu õiguses. Euroopa Liidus on liidu kodanikele ette nähtud teatud õigused, eriti Euroopa Parlamendi valimistes ja Euroopa Liidu alusleping äh, sätestab, et Euroopa Parlament äh, valitakse viieks aastaks äh, otsestel valimistel ja artikkel üks Euroopa Parlamendi valimisseadust ütleb, et valimisprotsess viiakse läbi siis igas liikmesriigis vastavalt selle sätetele. Euroopa Liidu alusleping äh, sätestab ka, et Euroopa Parlament koosneb Euroopa kodanike esindajatest ja kodanikke esindavad, esindatakse siis otseselt Euroopa Parlamendis. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kakskümmend kaks ja selle teine osa näeb eh, ette eh, õigused kodanikele siis eh, hääletuseks Euroopa äh, Liidus ähm, ühes riigis siis resideeruv kodanik saab hääletada, osaleda Euroopa Parlamendi valimistel, kui see ei ole tema kodakondsusjärgne liik. Euroopa Liidu äh, kohus on ka täpsustanud neid küsimusi, täpsemalt äh, lahendis Hispaania Ühendkuningriigi vastu äh, kohus leidis, et Euroopa Liidu õigus näeb ette küll liidu kodanikele valimisõigusi, aga äh, liikmesriigid võivad ka laiendada oma valijaskonda, see tähendab teiste, teisisõnu öeldes, et liikmesriigid on pädevad oma valijaskonda ise määratlema ja on liikmesriike, kes ka seda teevad järgmine, järgmises lahendis Delvinje täpsustas kohustus, kohus ka, et kui üks liikmes, kui liikmesriik siis ähm, määratleb äh, õiguse äh, hääletada Euroopa valimistel, peavad nad oma pädevust äh, kohaldama siis kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Euroopa ähm, valimistel siis Läti ja Eesti ei, äh, ei ole otsustanud, siis äh, laiendada valimisõigust, kuid see äh, tegelikult ei ole diskrimineerimise küsimus kodakondsuse põhjal Euroopa Liidu õiguse mõttes. tegemist on väga tundliku teemaga mõlemas riigis seoses siis valimisõigusega ja tasuks Äh, mainida ka, et liikmesriikide ülesanne on vähendada äh, kodakondsuseta inimeste hulka ja selles osas mainiksin ka kirja, mille esimene asepresident Franz Timmermans saatis möödunud aasta novembris Euroopa Parlamendile, milles äh, komisjon kinnitab oma pühendumust äh, teha koostööd Euroopa Parlamendiga. üks hetk, palun, mulle tundub, et äh, kolleegid äh, siin peavad kahepoolseid kohtumisi, see ei ole vastuvõetav, kui te soovite vestelda, siis palun tehke seda väljaspool koosolekuruumi. annan sõna tagasi komisjonile. komisjon on seega seisukohal, et Äh, oleks asjakohane äh, kodakondsuseta inimeste hulka vähendada, see kuulub äh, riikide pädevus, Euroopa Liidu pädevus on siin piiratud, sellegipoolest komisjon soovib astuda samme, et liikmesriike sellel teel ka edaspidi toetada ja nende mõtete valguses leiab äh, komisjon, leiab, et, äh, leiab komisjon, et äh, ei ole asjakohane selle petitsiooni osas sekkuda. vabandan, tänan ja vabandame ka selle segaduse eest. inimesed kõnnivad edasi-tagasi ja räägivad, loodame, et see teid väga ei häirinud. nüüd annan sõna kolleegidele selle petitsiooni juures arvamuse avaldamiseks. andke palun märku härra Mitrofanov uh,. <clears throat> Thank you very much. aitäh. täna on meil tarvis Euroopa Parlamendi eh, toetust ja avalikkuse toetust ja Euroopa institutsioonide toetust. ja mitte ainult eh, petitsiooni esindaja ja see ei puuduta mitte ainult neid vähem, mm, vähemuste esindajaid siin, vaid need, äh, siin on kaks, ligi kakskümmend tuhat allkirja sellel petitsioonil, nii et tegemist on äh, tõelise probleemiga. ma ei saa öelda, et me oleksime passiivsed. meie riigis vabaühendused, erinevad aktivistid on korraldanud äh, kümneid äh, koosolekuid, äh, proteste, me oleme ka parlamendis aktiivsed, me oleme teinud kümneid ettepanekuid, eelnõusid, et lahendada mittekodanike probleeme. Lätis aastal kaks tuhat, kaks tuhat kaksteist proovisime korraldada referendumi, et anda eh, kodakondsus kõigile mittekodanikele, kuid riik keelas meil selle referendumi korraldamise ja seega eh, keelas Euroopa Liidu eh, kodanikel, Läti eh, kodanikel hääletada selle poolt, et inimestele kodakondsus anda aastal kaks tuhat kolmteist korraldasime va,, asutasime vabaühenduse, vabaühenduse, vaba, vaba mittekodanike kongress ja Äh, ja siis me kohtusime petitsiooni, siis seal laskemine meie inimestel hääletada ja see oli ka meie öö, äh, loosung äh, kogu meie tegevuse kestel, kuna see oli väga oluline, sest vara, varem siis saatis meie valitsus parlamendile ja siia komisjoni äh, Äh, niisuguse äh, sõnumi, ehk siis äh, arreteeris härra Kapanenko, kes oli siis selle mittekodanike kongressi esindaja, ta pandi vangi ja mittekodanikud olid ju ta ameti valinud ja tal takistati rahumeelsesse dialoogisse valitsusega osalemist ja nüüd ta on vangis lihtsalt seetõttu, et äh, ta tegi internetis mingi kommentaari. nii et head kolleegid, meil on tarvis teie toetust, meil on tarvis meie komisjoni ja teiste institutsioonide toetust, et ähm, tegeleda nende, selle mittekodanike probleemiga palun öö, äh, piirduge teemaga, milleks on praegune petitsioon. jah, teemaks on mittekodanike õigused Eh, president eh, täpsustab, et teemaks on petitsioon ja te esindate siin petitsiooni esindajat. Eh, palun püüdke sellega piirduda, me ei tee siin mingit moedemonstratsiooni ega muud väljanäitust, palun piirduge tänase teemaga. härra Mamikins, suur tänu head äh, kolleegid, kakskümmend viis aastat ei ole olnud äh, inimestel olnud Lätis äh, õigust siis osaleda kohalikel parlamendi, Euroopa Parlamendi valimistel, need on kakskümmend protsenti kodanikkonnast ja kujutage seda olukorda oma riikides, et Euroopa Parlamendil on olnud hulgaliselt resolutsioone, on reageerinud Euroopa Komisjon, ka muud organisatsioonid, et see olukord muutuks ja kui keegi äh, ei näe midagi kummalist selles olukorras, siis äh, mõelgem äh, kõigepealt siis tuleb leida mingi ajaloo, ajaloohetk, siis jagada inimesed kaheks, kodanikeks ja mittekodanikeks, viimastel ei ole mingit äh, õigus, valimisõigust ja siis ei ole vajagi meediat kontrollida, ongi autoritaarne riik valmis. nii et äh, mõelge selle peale, enne kui hääletama asute, kui kaksteist protsenti äh, teie riigi valijaskonnast või teie riigi kodanikkonnast ei saa valida ja kas te äh, ei näe siin probleemi no, Euroopa demokraatia, kas äh, ei ole retooriline küsimus, aitäh? Mr Tšaki. härra Tšaki. Thank you very much for the floor. Äh, suur tänu. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, head sõbrad see on üks väga vana lugu juba, väga keerukas lugu, tundlik, poliitiliselt motiveeritud teema. ja meil on siin põhimõtteliselt üks küsimus. ja see on tegelikult Euroopa Parlamendi pädevuse küsimus. mina isiklikult saaksin äh, toetada äh, kodakondsuse andmist äh, mm, vene keelt kõnelevatele mittekodanikele mõlemas riigis, ma võin äh, toetada nende õigust Euroopa Parlamenti valimistel osaleda. aga tegemist on siin pädevuse küsimusega, see on liikmesriikide pädevuses. nii et äh, lugupeetud äh, president, võib-olla me hääletame selles küsimuses. kes siis hääletaks äh, poolt ehk siis äh, petitsiooni sulgemise poolt, aga saates siiski kirja Euroopa Komisjonile ja Eesti ja Läti valitsustele Äh, et algatada äh, uus äh, arutelude voor selles küsimustes ja me soo soovime neilt otsust. ja kes hääletab siis vastu, siis jääb petitsioon ehk avatuks, aga aga samamoodi siis saadame kirja Euroopa Komisjonile ja mõlemale riigile äh, et algatada uus arutelu. meil on vaja lahendust, kuid see lahendus ei ole meie pädevuses. et me võime arutada seda kõike siin homse hommikuni, kuid äh, see ei ole ehk vajalik. võib-olla saame selle kohe hääletusel otsustada. aitäh! väga hea. esimest korda äh, kuulen kedagi, kes teeb ettepaneku, kuidas edasi liikuda ja seetõttu siin ju petitsioonid ongi, et otsustada, mida edasi teha, härra Mandel. <clears throat> aitäh, ma nõustun kolleeg Tšakiga täiesti. et tuleks sulgeda see petitsioon, aga mul on äh, mõningad äh, isiklikud lisamärkused. esiteks, mul on tunne, et see arutelu on siin muutunud liiga emotsionaalseks, me peaksime selles olulises demokraatlikus küsimuses jääma ikkagi asja juurde. minu arvates parlament on üks inim- äh,, äh, parlament on üks inimkonna olulisi leiutusi, nagu näiteks trükkimine või äh, elekter ning parlament tähendab ka seda, et äh, meie puhul äh, on, äh, oleme me oma liikmesriikide esindajad ning meid eh, valivad meie kodanikud ning minu arvates on antud juhul oluline silmas pidada, et need liikmesriigid ise otsustavad, eh, kes need valijad nendel liikmesriikides on, see on lähimuspõhimõttest tulenev õigus, eh, nii õigusriik ju toimibki ning meie Euroopa Liidu kodanikud öö, on need, keda meie siin esindame ning me ei ole selline koht, mis tsentraalselt Brüsselis liikmesriikide asjade üle otsustab. sest tegelikult parlament ju koosnebki inimestest, kes esindavad paljusid regioone. aitäh. proua Toom. Uh, uh, ja no Toom, jah, aitäh tahtsin mitmele asjale siin veel viidata. täna äh, kuulsime äh, mõnelt kolleegilt, et inimesed ei äh, vastuta selle eest, see ei ole tõsi, sest nad on selle riigi õigussüsteemis ja nad teavad, kuidas see toimib kuulsime, et rahvusvaheline kogukond ja Euroopa Liit on selle olukorda nõus, see ei ole õige. kodakondsuse puudumine ei ole normaalne, rahvusvahelises õiguses selle vastu võideldakse ja siin on äh, rahvusvahelisi konventsioone, mida need riigid arvesse ei võta. kolmandaks tõsi, et inimesed võib-olla ei ole huvitatud Euroopa, Eesti kodakondsuse taotlemisest, ja see on võib-olla nüüd äh, hapud viinamarjad, et kui, kui sa ei saa midagi, siis sa leiutadki tuhandeid põhjuseid, miks sa ei taha seda saada. mu kaheteistaastane poeg ütleb, et jah, ma ei, ma ei saa mingit äh, head äh, ma ei saa head hinnet inglise keeles, no ma tegelikult ei tahagi seda. tegelikult on asjad äh, vastupidi, siis on veel erinevad äh, takistused naturalisatsiooni teel, see on ka loomulik. põhi, põhiprobleem on keeleeksam, rahvusvahelised äh, uuringud on seda näidanud, aastal kaks tuhat viisteist viiskümmend neli protsenti inimesi ütles, et nad ei ole valmis seda tegema, härra Paet ütles põhjendatult Äh, teatud hulk äh, inimesi ja mida ta, mida ta siin mainis, jah, sada, sada kuuskümmend tuhat, sada inimest äh, on selle eksami teinud, tõsi, aga ülejäänud ei ole seda võimestunud tegema, nad on eakad. ja et valimisõigus ei ole Euroopa Liidu küsimus, see pole ka õige, kuivõrd on tegemist Euroopa Parlamenti valimistega iga liikmesriik saab mm, siin kohtade arvu siis mitte kodanike arvu järgi, vaid äh, rahvaarvu järgi. Lätil on kaheksa äh, kohta, aga tegelikult neil ei ole nii palju kodanikke. ja siis teine lahendus oleks äh, andke siis need kohad ära. ja viimane asi, millele Kaur Kender viitas jah, tema on etniline eestlane, Eesti kodanik, ta on tuntud Eesti kirjanik, ta ei ole äh, vene emakeelega. ja me maksame makse. ja me oleme maksnud äh, äh, viisteist aastat. aga samas ei ole need inimesed esindatud ja ainus, kes äh, nende inimeste võitlus, nende inimeste eest nii-öelda rahvuse tasandil kostab, on Venemaa, mis ei ole ju kuigi ähm, hea olukord, mõistlik olukord. ja mis puudutab siis nende õigust naturalisatsioonile, siis valimised on väga olulised demokraatlikus äh, süsteemis, kui mittekodanikud maksavad makse, siis nad peavad saama ka osaleda ja mis puudutab poliitilist riski, siis ma juba mainisin seda äh,, ja ma palun, kas te lubaksite mul näidata kaheminutilist videot, äh, see on teema, millest äh, avalikult ei saanud rääkida, ma ei tea, kas ma ei, kas ma saan veenda neid inimesi, kes arutelul ei osalenud, kes tulid siia lihtsalt äh, nupule vajutama hääletusel, keda see teema ei huvita, aga ma proovin neid siiski veenda, näidates väikse, väikest isiklikku videot jah, ma arvan, et ei oleks äh, aus, äh, teie saaksite videot näidata, samas kui teised sealt teha ei saa. vabandust, Cecilia, aga me palusime seda ja sain sekretäriaadilt nõusoleku ja kui sa mäletad, ma rääkisin sellest äh, ka äh, sekretäriaadiga äh, Äh, presimees, jah, minul on äh, õigus äh, seda komisjoni juhtida, meil on praegu väga vähe aega ja meil on terve hulk kolleege, kes tahaksid siin videosid näidata ja muid asju teha. mainisin siin enne maedemonstratsiooni, mulle see tõesti ei meeldi, me peame piirduma petitsiooni ja selle sisuga ja edasi liikuma ja praegu me arutame seda, mida petitsiooniga ette võtta seni on mul olnud ainult üks sõnavõtt, eh, mis on vihjanud sellele, kuidas edasi liikuda. nüüd saab sõna härra Põbriks. suur tänu. Like to... Eh, kõigepealt tahaksin tänada et selle petitsiooniga on komisjonis nii pikalt tegeletud, see seminari korraldamine oli väga hea mõte, kuulasime seminari käigus mitmeid pädevaid arvamusi ja nüüd on tõesti viimane aeg see teema kokku võtta. ma usun, et äh, kõige parem viis edasi liikuda oleks hääletada selle petitsiooni lõpetamine, sest äh, me oleme juba pikalt nende oluliste teemadega tegelenud, kõik, kes tahtsid probleemist aru saada, mis puudutab äh, neid kodanikke ja mittekodanikke või neid riike ja mittekodanikke, siis äh, on seda teinud ja ma arvan, et nüüd võime selle teema lõpetada. Ruiz. proua Luis. teen väga kiiresti. see teema pandi meie komisjoni päevakorda, see on väga keerukas teema võiks öelda, et äh, see lõhestab isegi äh, inimesi fraktsioonide sees, aga me räägime siin inimestest ja põhiõigustest. on keeruline mingisugust äh, lõplikku seisukohta siin võtta, aga kodakondsuse seisuko-, küsimuses saame me ikkagi otsustada. viimase laienemise laine puhul tehti palju vigu, aga äh, me räägime siin äh, nüüd kodanikest ja kui nüüd öeldakse, et äh, meil ei ole pädevust, siis ma ei ole päris kindel, kas Euroopa diplomaatiliselt ei saaks sekkuda. minu meelest võiksime me ikkagi jätta avatuks selle petitsiooni ning jätkata arutelusid. ning me võiksime jätkata seda diplomaatilist tööd ning lõpuks võib-olla leiame ka lahenduse nende inimeste jaoks. proua Kuunemaa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 seda peaks äh, arutama ka libe komisjonis ja seal oleks siis, äh, siis sellisel juhul saaks ka vältida siis isiklike huvide esile äh, tõstmist. kaksteist protsenti riigi rahvastikust ei ole nii-öelda integreeritud ühiskonda ja mm, nad ei ole ju kirjaoskamatud, aga me ei saa neid, neid niisugusesse olukorda jätta ja me ei saa Euroopa Liidus niisugust olukorda taluda, aitäh. aitäh, proua Jimenez-Peseril. No, sorry, sorry, I didn't, I, I, I wasn't talking to. vabandust, ma rääkisin siin omavahel kolleegiga, proua, härra Paet, aitäh. ma ei tea, miks me ei räägi ikkagi selle, nendest saja kuuekümne ühest tuhandest inimesest Eestist, Eestis, kes kahekümne seitsme aasta jooksul on ära õppinud eesti keele, teinud kodakondsuseksami ja on täieõiguslikud Eesti ja Euroopa kodanikud. iga inimene on võimeline kahekümne seitsme aasta jooksul, mis on möödunud Eesti ja Läti öö, äh, öö, äh, iseseisvuse taastamisest, ära õppima ühe võõrkeele, eriti kui see on selle riigi võõrkeel, kus nad elavad, see riigikeel, kus nad elavad. Äh, me peaksime õhutama inimesi taotlema kodakondsust sest kõigil nendel inimestel on võimalus saada Eesti või Läti kodakondsus, kui nad teevad kodakondsuseksami ja oskavad selle riigi keelt, kus nad alaliselt elavad. ma eeldan, et suuremas osas teie äh, koduriikidest on olukord samasugune, kui keegi soovib teie riigi kodakondsust saada, peavad nad oskama teie riigi keelt, tundma teie riigi põhiseadust ja nii edasi. selles mõttes Eesti ja Läti ei ole kuidagi teistsugused minu arvates peaksime me keskenduma sellele samale näitele, sada kuuskümmend üks tuhat inimest on teinud seda ja pole mingisugust probleemi ja nüüd me raiskame aega nende inimeste peale, kellel ei ole motivatsiooni õppida eesti või läti keelt. näiteks paar aastat tagasi, kui Venemaa otsustas, et nad ei nõua enam viisat määratlemata kodakondsusega inimestelt, siis dramaatiliselt langes nende inimeste hulk, Äh, kes taotlesid Eesti kodakondsust, sest nad kaotasid osa motivatsioonist. nüüd nad saavad äh, reisida viisavabalt Venemaale, aga Eesti ja Läti kodanikud seda ei saa. Nad peavad taotlema viisat, mis on bürokraatlik ja kallis. seega palun, ennem kui te võtate vastu väga olulisi otsuseid, siis vaadake ka, äh, millest me tegelikult räägime ega siin rohkem öelda muud ei olegi, kui et see on peamiselt äh, poliitiline, sisepoliitiline teema Eestis ja Lätis, mis kahjuks on toodud nüüd siia, mis ei ole ka Euroopa Liidu pädevuses, te võite ju ette kujutada, et kui te teete pretsedendi selles küsimuses, siis järgmine kord äh, on meil uued teemad igast teisest liikmesriigist, äh, kus käsitleta, mis, mis tegelikult ei ole ka Euroopa Liidu pädevuses. siin on väga kerge, habras tasakaal Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevuste vahel, seega minu arvates me ei peaks hakkama seda tasakaalu antud küsimusega murdma, sest need inimesed ei ole klassikalised kodakondsusetud isikud, need, neil inimestel kõigil on õigus saada kodakondsus, kui nad vähemalt otsustavad ja pingutavad, et nad õpivad ära oma koduriigi keele ning teevad selle eksami aga mõelge, mis motivatsioon veel võib olla, et, et need inimesed kahekümne seitsme aasta jooksul pole seda teinud. aitäh, sellega ongi kõnelejate nimekiri ammendatud. jah, ma ei saa kolmandat korda ka nüüd sõna anda teile. me peame nüüd tagasi minema petitsiooni esindaja juurde, sest tema ootab, et anda lõppkommentaar. Teil on nüüd võimalus reageerida sellele, mida te just kuulsite aitäh! siin üks härra tegi väga hea mõte, et hääletada ja, ja siis saata kiri liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele. loomulikult ma loodan, et te hääletate jah, nii et nendel inimestel oleks tugevam hääl. sest kõige keerulisem olukord on just see, kui keegi sind ei esinda, aga see on umbes seitse protsenti Eesti rahvastikust. minu arvates on see täitsa mõt-, hea mõte, et hääletajate, olgu see ei või jah, aga aga et saadetaks ka siis kiri Euroopa Komisjonile, et see probleem lahendataks ning tuleks saata kirjad ka liikmesriikide äh, valitsustele, see oleks väga hea mõte, väike samm edasi. aitäh! minu jaoks oli tegemist äh, enneolematu olukorraga äh, teie puhul. ma olen äh, vägagi valmis teie nõuannet kuulama, et panna asi hääletusele. härra Tšaki samamoodi soovitas seda teha. ning tegelikult me ei pea ka saatma komisjonile kirja, sest komisjon on siinsamas kohal. aga loomulikult saame me saata kirja Brüsselis asuvatele esindustele ning tutvustada neile ka hääletustulemust. Jana, kas protseduuriline märkus? Uh, mul on üks teine ettepanek ja kui võimalik, siis võiks selle üle ka hääletada. nagu komisjoni esindaja ära märkis, on Euroopa Liit korduvalt saatnud välja tugevaid poliitilisi signaale, et see küsimus tuleb lahendada. seega võib-olla, minu ettepanek on äh, hoiame selle petitsiooni avatuna ning saadame koha peale tutvumislähetuse, see ei tähenda, et me hakkame sekkuma liikmesriikide siseasjadesse, vaid see oleks väga tugev poliitiline signaal. ja nagu sa tead, see ei ole koht, kus me otsustame sellist äh, infomissiooni korraldada, seda peavad tegema koordinaatorid, kes Äh, arutavad seda asja omavahel. aga äh, jah, võtame sinu ettepanekud siis, äh, paneme selle ettepaneku kirja. nii, saadame jah, kirjad välja, see on selge, aga jätkame siis nii, nagu petitsiooni esi-, esitaja ja kolleegid ette panid, hääletame elektrooniliselt. seega, kui kellelgi kaarti kaasas ei ole, siis palun tõstke oma käsi. ja võtame seda ka arvesse. Need eh, kolleegid, kellel on hääletuskaart olemas, siis pange see palun oma masinatesse praegusel hetkel ning sellel ajal, kui te seda teete, on mul vaja ka poliitiliste nõunike tähelepanu. olge väga tähelepanelikud nüüd. rahvaparteil on üheksa inimest, kes võivad hääletada, mitte vähem ega rohkem. sotsiaaldemokraatidel maksimaalselt kaheksa häält, maksimaalselt kaheksa. ECR-il on maksimaalselt neli häält. ECR-il neli häält maksimaalselt, ALDE maksimaalselt kolm häält, rohelised maksimaalselt kolm häält, kuue kolm häält ja EFTD ka kolm häält. kas nüüd on kõigile kõik selge? Äh, siis te teate, kas te saate hääletada või mitte. jätkame hääletamisega nüüd. Need, kes soovivad sulgeda petitsiooni ning saata need kirjad välja, nii nagu ma kaks korda juba olen öelnud, teie äh, äh, vajutate rohelist ehk jah nuppu ning need, kes soovivad äh, jätta avatuks seda petitsiooni. Teie hääletate ei, hääletus on alanud. The vote is now open and you raise. hääletus on alanud, tõstke käsi, kas jah või ei. sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üleliia. sotsiaaldemokraadid, võtke ära üks oma asendusliige ja koordinaator või poliitiline nõunik otsustab, kes Now it should be fine. And there are... nüüd peaks olema kõik korras ja mõned inimesed ka ei hääleta. hääletamine on endiselt avatud. nüüd on üks Rahvapartei liige liiga palju. nüüd on kõik korras. kolmkümmend üks kaarti on masinas, aga kakskümmend seitse inimest on ainult hääletanud aga nüüd on kõik. sulgen hääletuse. We are closing the vote now. And it has been no, but we, have to count the... we also have to count one vote. me peame ühte häält veel lugema, mis on vastuhääl, see tähendab, et ühe häälega oleme me otsustanud sulgeda see petitsioon. aitäh! Can I ask all mem-? ma palun, et äh, personal ja saadikud, kes ei ole, äh, ei soovi kuulata petitsioon kak-, äh, kuus kolm, kolme arutelu, siis palun lahkuge ning ülejäänud teist istuge mugavalt ja alustame uut arutelu. järgmisena petitsioon, nagu öeldud, kuus kolm kuus Al-Afarani ja Foro Andaluste patsientese nimel, mis puudutab meditsiinitoodete öö, küsimust Andaluusia autonoomses piirkonnas. petitsiooni esitaja on üks meie kolleege Rahvaparteist, Theresa Martin Jimenez. siin on minu dokumentides viga. Te olete hoopis Afarani president. jah, mina esindan Andaluusia äh, apteekrite assotsiatsiooni. It's only one letter changing, separating your name. jah, ma ajasin teid kellegi teisega segamini ähm,. palun, teil on sõna. ei, sellest ei ole midagi suur tänu, proua esinaine. tere päevast kõigile. ma teen lühidalt. minu nimi on Maria äh, Teresa Martin Jimenez. ma olen apteeker ning juhin apteekrite assotsiatsiooni Andaluusias. kas te kuulete kõik mind? ja ma ei äh, Äh, räägi siin apteekrina, vaid Andaluusia patsientide organisatsiooni esindajana. me saime oma petitsioonile nelikümmend kaheksa allkirja, see saadeti ka Hispaania ombudsmanile. me esindame viitsadat tuhandet inimest. Andaluusia inimesi diskrimineeritakse võrreldes muu Hispaania inimestega. Hispaania tervishoiusüsteemi kroonijuveel on võimalus öö, saada võrdselt juurdepääsu ravimitele õiglaselt. üle kümne tuhande meditsiinitoote võib äh, jätta Haigekassa maksta äh,, aga Andaluusias selline reegel ei kehti ainult umbes viissada kolmkümmend meditsiinitoodet on sellised, mille öö, äh, öö, äh, haigekassa kinni maksab. me räägime siin üle kaheksast miljonist inimesest, kes sõltuvad sotsiaalkindlustussüsteemist Äh, ning äh, nad ei saa endale lubada kõiki meditsiinitooteid. ma räägiksin täpsemalt meie süsteemist. Äh, avaliku konkursi võidab üks laboratoorium ning nemad peavad siis tootma ravimit kaheksale miljonile patsiendile mitmed erinevad äh, laborid konkureerivad. ja nad on kõik üsna eksootilised, kui tohib öelda, Bangladeshist, Indiast, Vietnamist. ja neil ei ole piisavalt raha ega suutlikkust nõudlust täita, ehk siis meil on pakkumise puudujäägid ravimites näiteks kui me oleme palunud kolmkümmend tuhat ühikut, toodetakse ainult kümme tuhat ühikut ning äh, apteekrid peavad siis asendama need ravimid kuidagi, sest me ei saa ju lubada olukorda, kus inimestel ravimeid üldse ei ole. meil on tarneraskused ning patsiendid ei saa korrektset ravi. eriti mitmeravimilise režiimi puhul. Andaluusia valitsus ütleb, et äh, need äh, hanked on avalikud. aga praeguste toodete puhul kasutatakse näiteks laktoosi, paljud inimesed aga äh, ei kannata laktoosi, neil tekib kõhulahtisus näiteks või midagi muud. selline lahendus on vastuvõetamatu. miks Andaluusia valitsus korraldab sellist hanget? Nad hoiavad äh, suure hulga raha kokku aga ravimite arvelt ei saa, ei tohi raha kokku hoida. me räägime siin küll mõnest sajast ravimist, mitte tuhandetest, aga meid ikkagi diskrimineeritakse võrreldes teiste kodanikega ning see on tõsine probleem meie tervishoiusüsteemile. apteekrina sooviksin ma öelda, et meie oleme tegelikult ainukesed meditsiinitoodete eksperdid äh, pärast seda, kui me oleme saanud ülikooli diplomid. ning meie peame siis olema äh, patsientide käsutuses ning äh, andma neile neid ravimeid, mida neil on vaja doktorid, äh, arstid äh, diagnoosivad haigused ning ravimiseks kasutatakse ravimeid. jah, te olete rääkinud juba palju kauem kui viis minutit, palun hakake lõpetama. jah, vabandust, ma kohe lõpetan. seega tulin siia Euroopa Parlamenti ning äh, kuna teie olete siin kõrgeim võim, siis ma alandlikult palun, et te jätaksite selle petitsiooni avatuks, sest äh, kaalul on patsiendid. ning meil on vaja nende eest hoolitseda. siis ma alandlikult paluksin lahendada see, see selline olukord, mis on ainulaadne Euroopas Äh, sellega peaks tegelema ka muud parlamendikomisjonid, näiteks IMCO, siseturukomisjon. minu kolleeg sooviks ka sellest veel rääkida, sest äh, sest tegemist on ka monopoolse seisundi tekitamisega, teised laborid äh, tõrjutakse kõrvale, seega palun hoidke see petitsioon avatuna. on ka viimane aeg ära kuulata komisjoni esindaja I have Agnes Mathieu Mendes. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to share the Commission observation on the jagaksin komisjoni seisukohti selle petitsiooniga seoses. esiteks ravimite puudujääk hankemenetluste tõttu. siinkohal täpsustaksin, et lähtudes Euroopa Liidu toimimise leppest, lepingust, on see liikmesriigi pädevuses korraldada oma tervishoiupoliitika ning tervishoiuteenuste pakkumine. liikmesriigi pädevus hõlmab ka tervishoiuhaldust ning ressursside jagamist, mis tähendab, et hankemenetlus meditsiinitoodete hankimiseks on liikmesriigi kätes ja liikmesriigi pädevuses. Euroopa Liidul ei ole tervishoiuteenuste valdkonnas mingeid pädevusi ning eksisteeriv Euroopa Liidu eksisteerivad õigusliidu, Euroopa Liidu õigusaktid ei käsitle hankemenetlusi liikmesriikides. nüüd ravimite puuduse küsimus, me mõistame seda probleemi ja komisjon mõistab seda probleemi, see ei puuduta ainult Andaluusiat, vaid mitmeid riike Euroopa Liidus. seega sõltumata sellest, et meil ei ole pädevusi tervishoiu korraldamises, üritame koostööd teha liikmesriikidega ja toetada neid, et vahetada häid kogemusi tagamaks seda, et ettevõtted toodaksid piisavalt ning tagaksid ravimitega varustatuse. üritame liikmesriike toetada, parandada teabevahetust äh, ning tagada ravimitega kindlustatus. nüüd äh, petitsiooni esindaja süüdistus, mis puudutab puudutas meditsiiniteenuse kvaliteeti hankemenetluses, siis täpsustaksin, et ka siin on meil Euroopa Liidu õigusaktid seoses meditsiinitoodetega, reeglid on väga ranged selle kohta, milliseid meditsiinitooteid saab liikmesriigi turule tuua, neil peab olema mm, turuluba, müügiluba pärast seda, kui on läbi viidud põhjalik tõhususe ja ohutuse hindamine, seega kõik meditsiinitooted, isegi geneerilised ravimid, mis turule tuuakse Euroopa Liidus, on, neil peab olema müügiluba, isegi kui ravim on sisse toodud kolmandatest riikidest. on selge, et aastate jooksul on aktiivseid aineid üha rohkem, mida tuuakse väljaspoolt Euroopa Liitu sisse, aga kui need tuuakse Euroopa Liidu turule, on neil müügiluba ja nad on läbinud kvaliteedikontrolli. näiteks laktoosisisaldus, neid kvaliteedinõudeid asutused kontrollivad rahva tervise huvides tooted, mida mainiti hankesüsteemi kontekstis, neil on kõigil see müügiluba olemas ja on see kindlus, et kvaliteet, tõhusus ja ohutus on uuritud. mis puudutab retsepti kirjutamist lähtudes aktiivainest, lähtudes, siis ka see on Euroopa Liidus väga levinud lähenemine ja see on liikmesriigi otsustada, kas äh, retsepti kirjutatakse aktiivaine või ravimi nimi. seega apteegid võivad müüa kas originaal või geneerilisi ravimeid aga Euroopa Liidu õigusaktid tagavad, et tegemist on kvaliteetsete ravimitega, mis on Euroopa turul. seega kordaksin veel kord üle, et Euroopa Liidu õigusaktides on pädevus tervishoiu valdkonnas, sealhulgas hangete puhul liikmesriikide õlul ja komisjon ei saa sekkuda petitsiooni esitaja huvides, aitäh! suur tänu, mulle on antud teada, et Andaluusia esindaja on siin ja annaksin sõna Francesca Pleguzuelole kaheks minutiks. suur tänu! kõigepealt äh, suur tänu, et andsite mulle kaks minutit kõneaega, et äh, esindada Andaluusia valitsust Brüsselis. ma tahaksin väljendada Andaluusia valitsuse kohustust. seda on siin parlamendis ka varasemalt käsitletud, me oleme väga läbipaistvad, oleme valmis avaldama infot läbi hankemenetluse kohta, need andmed on kõik kättesaadavad me leiame, et lähenemine on hea Hispaania põhiseaduskohus on seda korduvalt hinnanud ja nagu Euroopa Komisjoni esindaja ütles, kvaliteet, tõhusus, jätkusuutlikkus on tõendatud. ahorro al sistema sanitario público, pero ese. loomulikult see on kaasa toonud ka sääste tervishoiule, aga need on seotud kogu Andaluusia tervishoiusüsteemiga, mis on Andaluusia kodanike huvides, nagu ka öeldi ja põhiseaduskohtu hinnang võib tekitada küsimusi, kuid probleeme ravimitele ligipääsuga ei ole ja Hispaania arstid toetavad seda süsteemi ja tahavad, et see oleks kasutusel kogu Hispaanias ning avaldavad toetust Hispaan-, Andaluusia valitsusele. aitäh. kas ma võin jätkata? ei, ma arvan, et te lõpetasite, te rääkisite juba rohkem kui kaks minutit. kas te olete nüüd lõpetanud, sest ma andsin teile kaks minutit ja te rääkisite pikemalt. nüüd saavad sõna liikmed ja kõigepealt kolleeg Kabassandrov. suur tänu. suur tänu petitsiooni esitajale, kes on proviisorite ühenduse esindaja. ta esindab proviisorite huve ja ma kuulsin korduvalt, et meil on põhiseaduskohtu otsus, meil on tegelikult kolm otsust ja Euroopa Kohus äh, kordas üle oma seisukohad. see on lahing erinevate huvigruppide vahel. siin viidati ravimite kvaliteedile ja valikuvabadusele. see on arutelu, mida me pidasime Hispaanias mis puudutab retseptide määramist, kus lähtust, lähtutakse aktiivainest. praegusel hetkel, milline on siis olukord? Andaluusia valitsus on otsustanud, et mitte farmatseut ei pea läbirääkimisi ravimite osas, vaid Andaluusia valitsus. langetati poliitiline otsus ja see on kõikide patsientide huvides. võib-olla see ei meeldi teatud sektorite esindajatele, aga rahvapartei on siin väga hästi esindatud, aga mina tahaksin välja tuua ka ratsionaalse kasutamise põhimõtte. mina olen Andaluusiast, ma esindan Andaluusia patsiente. mul on au siin saalis olla ja tavaliselt tõstetakse kätt ja siis saate sõna. mulle ei meeldi see pigem sekkumine, ilma et te oleks sõna saanud. ma vabandan ma tahtsin lihtsalt öelda, et loomulikult siin on esi-, küsimus erinevates huvides, Rahvapartei liikmete hulgas ma vabandan, kui ma kedagi pahandasin. diskrimineerimine ja ligipääsu puudumine ei ole küsimuse all. meil on teenuste harta, mis puudutab ligipääsu äh, ravimitele, mille nimekirja on koostanud äh, Hispaania valitsus ja Andaluusias on kõige rohkem teenuseid kogu Hispaaniaga võrreldes. reegliks on, et retsepti kirjutatakse aktiivaine ja praegusel hetkel on läbipaistev avalik menetlus otsuste langetamiseks, et äh, vahendeid saada. Hispaania ravimiamet, mitte Andaluusia ravimiamet, vaid Hispaania ravimiamet hindab ravimeid, miks peaks kvaliteet olema seal kehvem. olukord, see ei ole nii. enamik ravimitest, mida kasutatakse Euroopa Liidust, pärinevad Euroopa Liidust väljastpoolt, eriti Aasiast. me teame, mis on aktiivained, mida kasutatakse. ja nende kvaliteedi küsimärgi alla seadmine on väga tõsine süüdistus. nüüd öö, öeldi, et vahenditest on puudus see on laiem probleem. koostati raport Andaluusia valitsuse poolt ja seal öeldi et, et üheksakümmend protsenti ravimitest on seal ära toodud ja kui neid seal nimekirjas ei ole, siis on kohustus ka farmatseutidel tagada, et äh, neil on ravimid, millel on sama aktiivaine. ei saa öelda, et Andaluusia patsiendid äh, ei saa vahenditele ligipääsu ja kui juttu on äh, mitmeravimilist, mitme ravimi koosmõjust või režiimist, siis on olukord palju parem, mingit ohtu segaduse tekkimiseks ei ole, ei ole õigusaktide puudujääke. Saksamaal on hankemenetlused kus seitsekümmend protsenti on geneerilised ravimid, samamoodi Taanis ja Rootsis küsimus ei ole siin patsientide kaitsmises. nelisada ravimit on sealt toetelust välja võetu, kahe, võetud kaheksakümne protsendi eest eh, maksavad patsiendid. seega patsiendid on hakanud ravimite eest ise maksma, seega see, mida te kaitsete, ei ole patsientide huvides, vaid ravimitööstuse huvides. protseduuriline küsimus. üks palve. teiste fraktsioonide esindajad saavad ka sama kaua sõna, jah? jah, teate, mõnikord ei ole. seda ei kõnelda väga pikalt, vahel ma püüan inimest takistada, peatada äh, ilma äh, eriliste tulemusteta. aga kui inimene kõneles alguses, siis tegelikult see sõnasoovijate nimekiri järjest pikenes. nüüd saab sõna Theresa Martin Jimenez, proovige lühidalt kõneleda kuna ka teie vahepeal võtsite sõna, ilma et teile oleks äh, seda antud. jah, proovin teha lühidalt. komisjon ütleb, et ei saa petitsiooni esitajate poolt kõneleda, aga saab äh, seda küll vastu teha mis tundub mulle kummaline. kuulasin valitsuse esindaja sõnu, kes ütles, et seda hanget peetakse täiesti suurepäraseks Hispaanias. aga miks siis teised Hispaania piirkonnad ei ole sama süst-, samale süsteemile üle läinud? Euroopas on väga vähe piirkondi tegelikult, kus niisugust menetlust kasutatakse, mina olen siin andaluuslasena, hispaanlasena ja eurooplasena ja nagu petitsiooni esitajad, äh, sooviksin ka mina saada rohkem infot selle olukorra kohta. tahaksin äh, teada, mida see hankemenetlus endas äh, kätkeb, sooviksin laialdast uurimist ja tahame lihtsaid vastuseid, miks ainult andaluuslastel ei ole siis äh, samad võimalused juurdepääsuks ravimitele, mida haigekassa äh, toetab. Äh, miks seal on ainult äh, viiesaja ravimi ringis, mis on kättesaadavad, samas kui Hispaania teistes piirkondades on neid tuhandeid? ja mis kokkuhoid äh, siin on siis äh, Andaluusia valitsuse jaoks ja mida arvata siis äh, patsientide võrdsest kohtlemisest? ma arvan, et andaluuslased ei vääri niisuguses getos elamist ja nad ei tohiks kannatada niisuguse olukorra all, kus neid diskrimineeritakse, seetõttu ma olen tänulik petitsiooni esitajatele, ja ma soovin, et nad ära kuulataks, me ei tohiks nende suust sulgeda, kuni meil ei ole selget vastust. ma ei saa aru, miks me ei saa neid ära kuulata. Nad tahavad äh, teada lihtsalt äh, asja, mida tuhanded andaluuslased soovivad äh, teada saada, neid ei ole ju ainult üks patsientidel peab olema juurdepääs ravimitele ja me tahame saada vastust. ja me tahame ka, et see vastus oleks veenev. ärge unustage, et äh, haavad, mis pole hästi ravitud, tulevad ikkagi lõpuks uuesti lahti. suur tänu just nii. aitäh teen äh, lühidalt, see on väga tundlik teema, kus kired möllavad, aga nõnda juhtub see tihtipeale rahvatervise küsimustes, ma ei hakka siin rääkima riikide võimekusest öö, ähm, oma meditsiiniteenuste korraldamisel, aga tahaksin tänada Rahvaparteid, kes öö, äh, tegi palju jõupingutusi, et see petitsioon siia jõuaks ja Äh, on ka äh, patsiente, kes äh, tegelikult farmaatsiafirmade giidi all ütlevad, et nad esindavad patsiente. nii et siin on kõrvale jäetud geneeriliste, et siis on välja toodud see, et farmaatsiafirmad ajavad siin taga oma huve suur tänu, Roosa. nüüd on meil kaksteist, eh, kaheksateist minutit siiski jäänud, nii et eh, tehke nii lühidalt kui võimalik ja tehke ka ettepanekuid, mida edasi teha. aitäh. mina esindan äh, äh, petitsiooni esindajaid, kes siis esindavad äh, ähm, patsiente ja farmaatsiafirmasid, meil on poolteist miljonit allkirja ja ma esindan ka mm, patsiente, keda on Andaluusias kaheksa miljonit ja kokku neliteist miljonit, kui me lisame nendele ka turistid kõik äh, fraktsioonid on siin ja kindlasti te äh, võidate, mõistuse hääl äh, võidab. see on väga oluline teema. sotsiaaldemokraadid kahel koosolekul ei osalenud ja just tänu sellele meie võitsime ja täna kuulatakse siin petitsiooni esitajaid, kuna sotsiaaldemokraadid kahe koordinaat-, koordinaatorite koosolek ettepaneku käigus tegelikult proovisid takistada nende siia jõudmist. sotsialistid ähm, tahtsid äh, neid vaikima sündida, aga meie kuulame nad ära, kuna see on petitsioonide komisjoni eesmärk ja nüüd läheme põhiteema juurde. kui Cecilia tuleb Hispaaniasse, siis ta võib minna Äh, apteeki, osta ravimeid, äh, mida on seal keskmiselt kümme tuhat saadaval, aga Andaluusiasse nõnda ei ole, sest seal on viissada viiskümmend kolm ravimit, mille vahel valida. viissada kolmkümmend kolm. ja see ei ole üldse vastavuses võrdse kohtlemise põhimõttega riigisiseselt ja need viissada kolmkümmend kolm äh, Eh, ravimid tegelikult ei ole ka siis erinevates provintsides eh, ühtmoodi kättesaadavad ja siin on seega konkurentsimoonutused, eh, see tekitab diskrimineerimist erinevate piirkondade vahel ja takistab vaba liikumist. nii et siin on väga oluline probleem esile tõstetud, kui keegi näiteks pensionär läheb apteeki ja antud ravim ei ole kättesaadav, siis tuleb see asendada siis äh, teise ravimiga. ja see võib näha teistsugune välja ja eaka jaoks võib see olla väga problemaatiline. ja me räägime siin patsientidest, kellel on väga palju ähm, probleeme ravimite kättesaadavusega ja see seab nende tervise ohtu Andaluusias ja mul on väga hea meel, et petitsiooni esitajad on, on täna siin, seda äh, peab avatuna hoidma, eks aeg näitab, kellel on õigus, vaatame, mida IMCO äh, komisjon ütleb ja me äh, pärime aru ka Andaluusia valitsuselt, et oleks olukord selge ja teie ülesanne on hääletada äh, siin on probleemi keskmes patsiendid, meil on tarvis rohkem äh, infot, rohkem arvamusi ja pärast siis äh, otsustame, kas äh, lõpetame selle petitsiooni menetlemise, aga seda me täna ei peaks tegema, aitäh. You have, you have made, you have made your point. aitäh see info tuli läbi, palun äh, kolleegid, äh, mida te sooviksite petitsiooniga ette võtta? Äh, sellest piisab, Angela, kõik mu lootused on nüüd sinul. jah, aitäh, me lähtume põhimõttest, et me kaitseme seda süsteemi ja loodame, et see süsteem laieneks ja et äh, valitsused äh, tagaksid hankemenetlustega paremad äh, hinnad ja et nad suudaksid paremini läbi rääkida farmaatsiatööstusega ja lisaks sellele me soovime, et Euroopa Komisjon äh, soovitaks seda süsteemi ka teistele liikmesriikidele. me rääkisime konstitutsioonikohtu lahenditest ja ka komisjoni reaktsioonist ja meile tundub, et see küsimus on selge, tegemist on äh, legaalse süsteemiga, mis toimib sujuvalt ja me nägime teistes komisjonides samuti komisjoni seisukohtadest, kohtu seisukohtadest, et kõik on korras, kõik argumendid on läbi vaadatud ja süsteem on legaalne ja toimiv. ma arvan, et institutsioonid peavad kodanike huve silmas pidama ja seetõttu me peame rõhutama just äh, ravimite kättesaadavust. Te ju teate, mis olukord on pensionidega Hispaanias räägitakse, et inimesed ei saa ravimeid kätte. mina olen Asturiase piirkonnast ja olen näinud, et seal, sealsed pensionärid ei suuda öö, oma ravimite eest maksta. näiteks ma tahaksin vitamiine osta, kaksteist eurot maksab üks karp. kui mul on pension, mis on alla kuuesaja euro, siis ma ei ole ju võimeline neid öö, ravimeid ostma. just pensionäridel on rohkem öö, tuge tarvis ja mina leian, et siin ei ole midagi rohkem arutada tarvis, me peame lähtuma kodanikest ja mitteformaatse tööstuse huvidest. hästi, näen nüüd siin äh, vastuolu fraktsioonide veel, äh, härra Herans Garcia jah, aitäh, väga lühidalt äh, kolleeg Kadasonile. see on tõesti väga poliitiline arutelu pärast äh, äh, sotsialistliku valitsuse otsust siis äh, Hispaanias. ja selle arutelu keskmesse peaks siiski paigutama patsiendi ja tema huvid rahvapartei on siin kohal sellepärast, et äh, tunneb huvi patsientide käikäigu vastu nii Andaluusias kui ka mujal. kui te lähete äh, apteeki näiteks Andaluusias, kui teil on retsept, siis äh, te, teil tekib probleeme ja me peame see, sellest rääkima Äh, ja mujal on müügil äh, kümme tuhat äh, ravimit ja neid on järelikult ju tarvis, aga Andaluusias on ainult viis protsenti neist saadaval. ja kes selle otsuse siis tegi, kas pole loogilisem siiski, et tagada inimestele võrdne ligipääs kõigile ravimitele, sõltumata riigist või piirkonnast. ja viimaks siis rahva äh, tervise teemal. Äh, kodanikke tegelikult ei huvita see, et äh, valitsejad, võimulolijad tahavad iga hinna eest võimule ka edaspidigi, et proua Rodriguez Bernida Fernandes, palun. suur tänu. mina ütleksin, et et äh, sõltumata meie fraktsioonist või päritoluriigust, riigist oleme me siin Euroopa äh, Parlamendis ja me ei esinda ainult üht riiki, aga üks äh, oluline küsimus siiski, rahvatervishoiu kulutused on viimase kuue aastaga Hispaanias märgatavalt vähenenud ja kui me tahame oma patsiente kaitsta, siis äh, meil on tarvis siiski võimalikult ähm, kulutõhusat äh, süsteemi ja see praegune hanke pakkumise süsteem tundub, et vastab nendele eesmärkidele, kuidas vähemate vahenditega äh, paremini toime tulla. kriisi ajal me ei mm, tühistasime mõningad meetmed, mis takistasid pensionäride ligipääsu ravimitele. me kuulasime ära kodanikud ja ka pensionärid, kes ütlesid, et kui nad peavad valima äh, ravimi või siis äh, lapselastele äh, toidu ostmise vahel, siis nad eelistavad tegelikult ravimitest loobuda. ma arvan, et see on väga oluline küsimus siin, meil on tarvis leida lahendus, kuidas pakkuda ravimeid võimalikult odava hinnaga, komisjoni seisukoht on siin ka selge. pädevuses, pädevus äh, kuulub siin Andaluusia äh, omavalitsusele ja ka eesmärgid on selged, siin äh, lähtutakse kodanike huvidest, kes peavad saama võimalikult odavaid ravimeid ja ma arvan, et et äh, see süsteem on ka ennast tõestanud ja seetõttu ma arvan, et see, äh, selle petitsiooni arutamine tuleks äh, aru, lõpetada ja ma tean, sa oled, et sa ka enne, sa juba soovisid sõna, aga sa enne rääkisid seitse minutit ja mulle tundub, et üsna selgelt. pärast proua Aiusi on siis veel üks sõnavõtja. jah, aitäh mina teen väga lühidalt, kuna kõik äh, öeldi juba eelnevalt äh, ära väga põhjalikult äh, ja ma ei esind-, ma ei taha üldse rääkida siin apteekritest või toimeainetest, vaid eelkõige tarbijatest. tarbijatel on erinevad probleemid. Hispaanias on siis pädevused jagunenud omavalitsuste vahel ja neil ei ole sellist ühtset äh, tervishoiutoodete poliitikat ja komisjon äh, mõnes mõttes siis äh, peseb oma käed puhtaks sellest problemaatikast. ja mulle tundub, et Hispaanias on meil praegu erinev ligipääs ravimitele piirkonniti. ja praegune süsteem on tõepoolest seaduslik Andaluusia valitsuse esindaja ütles, et ta on valmis äh, meile seda äh, süsteemi põhjalikult selgitama, ma arvan, et äh, me võiksime selle petitsiooni avatuna hoida, et me saaksime kõik osapooled ära kuulata ja teha selgeks, kas on, mm, kellel on õigus, kas tarbijatel on viimaks õigus, aga kui me selle petitsiooni menetlemise lõpetame, siis me ei saa seda enam teada aitäh, nüüd äh, härra Igor Kais, viimane kõneleja. aitäh. mul on öö, äh, ettepanek nimelt ma äh, austan erinevaid osapooli siin arutelus väga ma eh, ei hakka siin isiklikuks minema. Eh, täna eh, on, nägite siis seda tervishoiunõuniku kirja kahekümne neljandast aprillist, ma ei tea, kas kõik said seda lugeda, see on väga hästi koostatud kiri, kus siin Alvar Inme, proua Alvar Inme Riido seisukohti ka väga austatakse, loen selle inglise keeles ette, kuna see saadeti inglise keeles. nii et äh, siin äh, tuleks siis äh, selgeks teha, millega on tegemist. nii et see komisjon läheb Andaluusiasse visiidile ühes teises küsimuses paari nädala pärast ja asepresidendina mina võisin minna Kreekasse, Hispaaniasse ja samal ajal siis äh, kasutad ära ka olukorda, et äh, teisi äh, teemasid käsitleda. kui nõunik on valmis sel teemal arutelu pidama, siis tehkem seda käime koha peal ja saame siis äh, petitsiooni esitajatelt äh, seal selgitusi ja siis meil enam kahtlusi ei ole. ma arvan, et äh, seda me peamegi tegema, kuna meil on niisugune võimalus. aitäh! Very much, I will now give the floor back aitäh, nüüd annan äh, Theresa Martin Jimenezele kaheks minutiks sõna tagasi kui petitsiooni esitajale. aitäh, soovisin öelda ühe asja ja, ja siis mu kolleeg Antonio Pinheiro saab ka veel sõna. kas kõik kuulevad mind? Señor, eh, señoría y señora Cabezón, vamos a ver, de, de licenciada a licenciada, yo no. proua Cabezón. ma ei panegi küsimärgi alla selle õiguspärasust, aga patsiendid kaebavad ka apteekrite peale. mina olen oma elukutse üle uhke, kas te hakkate nüüd eitama, et patsientide mured on põhjendamatud? see häiriks mind küll väga. ma annaksin sõna nüüd ka kolleegile. aitäh. me soovime äh, tuua tagasi äh, selle arutelu äh, õige konteksti juurde. diskrimineerimist selles mõttes ei ole et diskrimineerimine on olemas, sellepärast et iga inimene, kes läheb Andaluusias äh, apteekrisse äh, ap,, apteeki, siis ta saab umbes viissada kolmkümmend ravimit erinevat osta, aga Madridis on see hulk umbes äh, kümme tuhat. niimoodi õigusi vähendada ei saa, õigusi võib küll suurendada, aga mitte vähendada. ja otsustama peaksid ikkagi või valima peaksid ikkagi ju patsiendid, mitte linnavalitsus. ja Andaluusia patsientidel on valikuvabadus palju väiksem me peaksime kogema, koguma rohkem andmeid ja uurima, miks Äh, Extremaduras või Castilla-La Manchas, Asturias äh, süsteem teistsugune on ja siis me saame uurida kas ka, kas see on seotud Euroopa Liiduga. aitäh! minu olukord on jällegi väga keeruline. ma üritan teha ettepanekut, mis oleks vastuvõetav kõigile. praegusel hetkel on see vist täie, peaaegu võimatu, sest paljud inimesed siin sooviksid äh, sulgeda ning, ning paljud äh, jäeta avatuks selle petitsiooni ning et edasi tegutseda. ma arvan, et me peaksime järgima eelmise päevakorrapunkti eeskuju, seega võtke välja oma hääletuskaardid, pange nad oma masinasse ja siis hääletame, kas öö, jätta petitsioon avatuks või see sulgeda. Open is green or uh, close is uh, I will green. explain in a moment kohe selgitan, kui kõigil on hääletuskaardid masinas. Everybody have your voting card? kas kõigil on hääletuskaardid olemas, härra Marias? kas te lubate mulle pool minutit aega? meie komisjoni liikmena sooviksin ma ära märkida, et me asume väga libedale ohtlikule teele. meie komisjoni ülesanne on teatud äh, küsimused läbi vaadata ning suurem osa juhtudest oleme me pärast läbivaatamist jätnud petitsioonid avatuks ning äh, siis äh, oleme üritanud ikkagi edasi tegutseda, et leevendada kodanike muresid. vabandust, on tõlkega probleeme. meil ei ole Hispaania tõlk, keelde tõlget seega asume väga ohtlikule ja libedale teele. menetluslikult. eelmise petitsiooni ja ka praeguse petitsiooni puhul hakkame me hääletama. see peaks olema ju demokraatlik viis, kuidas asju lahendada, aga minu arvates meie komisjon niimoodi ei peaks töötama, sest varem oleme me alati üritanud jõuda kompromissile, eesmärgiga aidata petitsiooni esitajaid minu arvates on meil nüüd olukord selline, et iga fraktsioon toob siia oma kolleegid, kellel ei ole mingisuguse äh, me, me, millel ei ole meie komisjoniga mingit pistmist ning siis moodustatakse sellised koalitsioonid, minu arvates ei ole selline lähenemine õige, me ei peaks tegema nii äh, mitte ainult selle petitsiooni puhul, vaid ma olen sellise menetluse vastu üldisemalt. see menetlus on ohtlik äh, iga fraktsioon kutsub oma inimesed siia, moodustatakse koalitsioonid ning kallutatakse endale sobivas suunas otsused. see aga tekitab poliitilisi lõhesid, minu arvates on see ohtlik ning see peaks lõppema. jah, teil on õigus, te, aga teile anti kolmkümmend sekundit, rääkisite aga kaks ja pool minutit. aga see ei olnud mu peamine märkus. ma tahtsin öelda, et siin komisjonis me näeme ka, et valimised lähenevad ning fraktsioonide vaheline polariseeritus suureneb igapäevaselt, seda ei ole näha mitte ainult meie, vaid ka teistes komisjonides. ma mõistan, et mõlema poole positsioonid on väga öö, tugevad, mõned soovivad sulgeda, mõned soovivad avatuks jätta petitsiooni, me peame hääletama ma pean täna niimoodi edasi äh, minema kahjuks, kuigi ma tean teid, et, et tegelikult nii ei peaks äh, hääletusi läbi viima, aga nüüd hääletame. nii nagu eelminegi kord, kui te soovite sulgeda, siis hääletate te jah, ehk siis vajutate rohelist nuppu. kui te soovite sulgeda petitsiooni, kui te soovite jätta selle avatuks, vajutate punast. hääletamine on alanud SND have one too many. sotsiaaldemokraatidel on üks hääl liiga palju. Do we have everything? Yeah. We have now 25 votes and I think that nüüd on kakskümmend viis häält meil koos, see vist on õige, lõpetame hääletamise tulemus on petitsiooni sulgemise poolt. kolleegid. ma sooviksin nüüd lihtsalt äh, lõpetada koosoleku ja soovida teile ilusat õhtut. Thank you. Oh my god. What a day, Rosa. What a day. This was terrible. And the previous. No, no, no, but the other.